Dear colleagues, uh, good afternoon. head kolleegid, tere pärastlõunat. Lähme esimese punkti juurde, mis on päevakorra kinnitamine. minu ettepanek on järgmised muudatused sisse viia. punkt viisteist on välja võetud. see hääletus toimus eelmisel nädalal Strasbourgis ja kuueteistkümnes punkt, mis puudutab korruptsioonivastast võitlust ja Krimm erikomisjoni järelmeetmeid, seda, see on tulnud edasi lükata. Need on siis kaks muudatust, kui rohkem märkusi ei ole, siis on päevakord kinnitatud nüüd juhataja teadaanded. paraku tõlge horvaatia ja keelikeelte täna võimalik ei ole kolmandaks koosoleku protokolli kinnitamine esimene veebruar kaks tuhat kuusteist, kakskümmend üks, kaks detsember, kolmekümnes november kuni esimene detsember, kaheteistkümnes, kolmeteistkümnes oktoober kaks tuhat viisteist ja viieteistkümnes, kuueteistkümnes juuli kaks tuhat viisteist. kui mingeid vastuväiteid ei ole, siis need on ka kinnitatud. niisiis jõuame neljanda punktini, mis on esimene sisuline punkt mis puudutab eraelu puutumatuse kaitsmist internetis Euroopa suurema digitaalse sõltumatuse tagamiseks ja siin on meil arvamuste vahetus Guillaume Popardiga, kes on Prantsusmaa Riikliku Küberturbeameti peadirektor. niisiis, head kolleegid, nagu te mäletate, siis pärast raportit, mis puudutas äh, inimeste massilist seirest, korraldasime eelmine aasta detsembris küberturbe ja Euroopa Liidu IT-võimekuse alase seminari ja seda korraldasid ITRE, IMCO ja STOA üheskoos ja nagu te mäletate, siis selle, see oli tõesti väga põhjalik konverents, ettevalmistused võtsid aega mitu kuud, seal oli umbes kaheksakümmend oma ala eksperti kaasatud, see oli väga interaktiivne äh, ja üks peamisi soovitusi oli, et me peaksime välja töötama tugevama, autonoomsema Euroopa IT-tööstuse. seda käsitleti ka parlamendi resolutsioonis juba äh, aastal kaks tuhat kolmteist. selleks, et äh, nende arengutega edasi minna, siis on mul hea meel sind tervitada täna Prantsusmaa Riikliku Küberturbeameti peadirektorit Guillaume Pupardi ja tema igati toetab Euroopa digitaalset suveräänsust ja autonoomsust. tere tulemast ja palun, teil on nüüd sõna. Merci beaucoup, merci. aitäh, aitäh, et äh, võimaldate mul vahetada arvamusi digitaalse julgeoleku küsimustes teiega, see on mulle väga lähe-, hingelähedane teema. ning äh, praegu on aeg küps, et meil oleks tõesti Euroopa lähenemine siin valdkonnas ja tahaksin sellel teemal teiega mõtteid vahetada. kõigepealt alustan sellega, missugused on ohud infovaldkonnas, nii nagu meie neid näeme minu juhitavas asutuses ja me näeme tegelikult päris palju oma töös äh, arvutirünnakute, küberrünnakute juhtumeid, millest paljud ei jõuagi avalikkuse ette. ning ma pean teile ütlema, et äh, mulle valmistab see olukord äh, muret, sellepärast et neid rünnakuid on järjest rohkem. ning ründajate tehniline tase tõuseb ja põhiline probleem on muidugi rünnakute arvu suurenemine ning üha rohkem on, on rühmitusi, kes spetsialiseeruvad küberrünnetele eri põhjustel. ning äh, selge suurenemine on täheldatav küberkuritegevuse valdkonnas kus ründeid pannakse toime selleks, et äh, kas välja pressida hiljem või siis raha varastada nii et meil on näiteks äh, krüptolukustamise ründed viimasel ajal, mille eesmärgiks ei ole nagu vana, vanasti oli viirustega andmete hävitamine, vaid pigem hoopis andmed krüpteeritakse. tõesti väga kõrgel tasemel, kui, kui nii võib väljenduda. ja siis tehakse ohvrile ettepanek tagada talle juurdepääs ähm, teatud lunaraha eest nendele andmetele ja reeglina seda lunaraha maksmist nõutakse krüptorahas, Bitcoinis. reeglina tuhandetes eurodes on need summad, nii et kurjategijad siis võimaldavad teil oma andmetele juurdepääsu. niisugused väiksemad ründed on siis, mida me palju näeme, aga loomulikult, kui te ise selle ohver olete, siis ei tundu see üldse väike ja see on väga äh, Äh, väga ebameeldiv, sellepärast et äh, see ei, ei taga, ei ole mingit, äh, ei ole mingit garantiid, et te tõesti oma andmetele juurde saate, kui te rahaga ära maksate. seda on juhtunud, et inimesed ei saagi ning ülemaailmselt pannakse neid, neid kuritegusid toime nii palju, et tegelikult need rahasummad kokku on väga suured. ning tekib küsimus, mida need kurjategijad selle rahaga teevad ja mulle endale tundub, et osalt see raha reinvesteeritakse, noh, nii nagu meie väljenduksime, teadus- ja arendustegevusse selleks, et valmistada ette uusi ründeid. nii et, et meil on niisugune küberkuritegevuse areng, mis valmistab mulle muret. teine suur probleemide ring, mida ma praegu näen ja näen kahjuks päris sageli, on see, et kujunevad rühmitused, mis on spetsialiseeritud niisugusele luurele, et äh, sisenevad võrkudesse, eraisikute, avalike isikute võrkudesse, mõnikord VKE-de võrkudesse, kellel võib olla mingit olulist infot, ning äh, üritavad sealt varastada kommertsväärtusega andmeid, tehnilise väärtusega andmeid, sisuliselt kõike, millel on ettevõtjatele väärtus et see on niisugune paratamatus praegu ning, ning äh, seda natuke alahinnatakse praegu ja sellepärast, et need, sageli sellepärast, et need ründajad on, hoiavad väga madalat profiili, et kui nad pääsevad niimoodi võrku, siis nad üritavad seal püsida võimalikult kaua. ning äh, esimene prioriteet nende jaoks on see, et neid ei märgataks ja kui neid ei, ei otsita, siis äh, tundubki võib-olla, et ei olegi midagi halba juhtunud, ei olegi mingit rünnet olnud. nii et äh, niisuguseid ründeid on ka, ütleme, liiga palju. näiteks meie oleme oma praktikas eelmisel aastal kokku puutunud umbes kahekümnega, aga loomulikult väga raske on hinnata, palju neid tegelikult on. kui ma ütlen kakskümmend, siis äh, kakskümmend on Prantsusmaal oluliste tegijate vastu rünnakuid, mm, kellelt on varastatud andmeid ähm, mis olid nende jaoks olulised ning äh, andmeid, mis võivad omada tähendust ka rahv-, Prantsusmaa riikliku julgeoleku plaanis. ning see valmistab äh, vähemalt osade nende andmete puhul väga suurt muret. ja tegemist on loomulikult siis rünnetega, mis äh, on avastatud. ja loomulikult ma ei saa öelda, palju tegelikult taolisi ründeid on, sellepärast et need ründed, mida ei avastata, neid me ei saa ju ka kuidagi arvestada teine probleem niisuguste äh, rünnetega seoses on see, et me ei tea, kes need toime paneb. no reeglina mingi ettekujutus meil sellest on, aga tõendeid reeglina ei ole ning väga, väga keeruline on öelda, kas tuleb idast või läänest, põhjast või lõunast, kas on mingi riigiorganisatsioon, kes seda teeb, on mingi maffiataoline rühmitus, on mingi lihtsalt konkurent, kes seda teeb. nii et väga raske on kõike seda tuvastada ning me näeme oma menetlustes, mida politsei toimetab ning ning eriteenistused toimetavad, et et sisuliselt sageli on tegemist niisuguste tegijatega, kes võivad töötada nii mingile riigile kui ka pärast järgmisel päeval oma nimel. ning väga raske on siis selgelt omistada kellelegi lõplikult neid rünnakuid. kolmas ohtude rühm on sabotaaž sisuliselt me räägime tehniliselt täpselt samuti sisenemisest võrkudesse, aga me kardame sellega seoses, et äh, isikud, kes või-, kes äh, täna varastavad infot näiteks ilma võrku muutmata, et nad võiksid tegelikult täpselt samuti kahjustada seda võrku, hävitada selle, muuta selle mittetoimivaks. ning ähm, see, see on väga oluline ka võrkude puhul, milles ei ole tundlikke andmeid, aga mis juhivad olulist taristut, näiteks transport, tööstus, mõelge näiteks ütleme, bensiini rafineerimistehasele mingeid olulisi andmeid seal ei ole, vähemalt mitte palju, aga igal juhul selle toimimine ja neid äh, rafineerimistehaseid juhivad täna arvutid ning äh, me peame olema valmis tulevikus selleks, et ründajad võivad äh, ükskõik mis, võib-olla poliitilistel kaalutlustel, võib-olla majanduslikel kaalutlustel või mis iganes kaalutlustel, üritada hävitada tehaste juhtimissüsteemid või põhjustada seal katastroofi. transpordis, noh, on, on kohe selge, et võib, kui õnnestub äh, näiteks äh, lennujuhtimiskeskuse üle kontroll haar-, äh, haarata, siis on võimalik väga kergelt katastroof põhjustada. praegu õnneks neid juhtumeid palju ei ole ning seda mitte võib-olla nii palju sellepärast, et meil oleks kohutavalt kõrge tehniline tase, vaid sellepärast, et ei ole lihtsalt motivatsiooni praegu ründajatel olnud. et eelmisel aastal Prantsusmaal üks juh-, juhtum oli, mis pani meid väga tõsiselt järgi mõtlema. TV5 äh, Mont telejaama vastu pandi toime rünne ning ründaja üritas lihtsalt selle, selle maatasa teha, selle taristu. sisenedes võrku, kaardistades selle võrgu toimimise enda jaoks ning mingil hetkel vajutas ta punast nuppu ning üritas süst-, süstemaatiliselt kõik siis need tehnilised vahendid äh, hävitada ja, ja tal praktiliselt õnnestus see, et ainult väga kiire reaktsioon hoidis selle ära ning ning äh, kes selle ründe toime pani, see ei ole tänaseni selge, ma ütlen selle, seda teile ausalt. menetlus käib, aga väga palju me veel ei tea ning äh, see võib olla sissejuhatus tulevastele rünnetele, kus äh, eesmärgiks ei ole mitte andmete, andmete äravõtmine või krüpteerimine, vaid lihtsalt, lihtsalt hävitamine, lõhkumine. nii et küberturbe küsimused muutuvad meie majanduse ja institutsioonide toimimise seisukohast elutähtsaks, demokraatia toimimise seisukohast elutähtsaks ja seetõttu on väga oluline edasipüüdlikult ja tugevalt reageerida taolistele olukordadele. Äh, palju kergem on täna loomulikult rünnata kui kaitsta, kaitsmine on, on äh, märksa raskem, aga kaitsta me oskame. kuigi see nõuab, et tehtaks väga head koostööd kõigi küberturbe tagajad, küberturvet tagavate organisatsioonide vahel ja küberturve praegu ei ole enam teema, mis on üksnes mingite ekspertide valdkond, vaid kõik peaksid hakkama sellele mõtlema. loomulikult vastavalt oma siis äh, vastutuse ulatusele ja pädevusele, aga igal juhul me peaksime kollektiivselt hakkama mõtlema sellele, kuidas ennast kollektiivselt kaitsta küberrünnete vastu. Äh, kahe sõnaga Prantsusmaa kohta Äh, Prantsusmaal, siis nende arengute tulemusena loodi asutus, mida mina juhin, see loodi suhteliselt hiljuti, kahe tuhande üheksandal aastal. Äh, oli meil sada inimest, praegu on meil umbes viissada inimest tööl, nii et äh, poliitikud on andnud meie käsutusse, arvestades neid, nende rünnete ulatust ja olulisust, päris olulise ressursi ning Prantsusmaa mudeli kohaselt siis vaadeldakse eraldi ülesannetena kaitsmise ülesandeid, mida meie teeme, ja siis teiselt poolt vastavalt ka ründe ja luure ülesanded. nii et äh, loomulikult luureteenistustel on oma eksperdid selles valdkonnas ja neil on oma töösuunitlus. aga siin võib tekkida, kui, kui need oleks nagu ühe asutuse Äh, tiiva all need ülesanded, siis võiks tekkida ülesannete konflikt. nii et päris palju on neid mudeleid, kus need, need funktsioonid lahutatakse. see ei tähenda loomulikult seda, et, et need asjad on üksteisest täiesti lahutatud. et äh, mina olen näiteks äh, väga huvitatud infost, mis on luureteenistustel, infost, mis võib aidata mul paremini mõista neid ründeid, mis toime pandi, miks need toime pandi, see info on väga kasulik meile, aga aga meie põhiülesanne on kaitsmine ja ohvrite abistamine. ja kui, kui me nüüd, kui me kellegagi koostööd teeme, siis on selge, mida me taotleme nende jaoks. et ei teki mingeid küsimusi, ei teki huvide konflikti. veel üks lähenemine, mis võib-olla te olete minuga nõus, on Prantsuse lähenemine, on, et on vaja reguleerida seda valdkonda, et eriti tundlikke, tundlikku taristut ning Prantsusmaal on kehtestatud seadusega nõue, mille kohaselt teatud tundlike tegevuste, teenuste pakkujad peavad kohustuslikus korras tagama teatud standardile vastava küberturbe. loomulikult ei saa seda teed minna väga äh,, väga karmilt ja väga kaugele kohe, meil on see seadus vastu võetud kaks tuhat kolmteist aastal ning praegu seda rakendatakse rakendusaktidega. ja seadus andis meile võimaluse, meie agentuurile, hakata suhtlema nende oluliste teenuste pakkujatega, kellest paljud tegelikult üldse ei olnud nendest ohtudest teadlikud või tundusid olevat mitteteadlikud ning äh, koos saime me pane, panna paika niisuguse süsteemi, kaitse, kaitseskeemi. ja praegu me oleme päris, päris kaugele jõudnud, meil on kolm rakendusakti just kaks nädalat tagasi vastu võetud ning avaldatud on esimesed reeglite kogumikud olulise, oluliste teenuste pakkujatele, mis, mille kohaselt nad peavad siis rakendama teatud standardile vastava küberturbe. ning äh, asja mõte on siis, et, et, et need äh, organisatsioonid või institutsioonid peavad suhtuma tõsiselt küberturbesse. et siin on nii tehniline aspekt kui ka halduslik aspekt. ning äh, halduslikus plaanis nõutakse vastavate struktuuride loomist, mis tegelevad siis küberturbega asja mõte ei ole regulatsioon regulatsiooni pärast, vaid äh, pigem meie ka vastavatele organisatsioonidele, institutsioonidele märku andmine sellest, et tegemist on olulise teemaga ning tagada neile ka pädev nõustamine. mitte lihtsalt, et öeldakse, et te peaksite tegema nii või naa äh, mingil juhuslikul alusel AKV majanduses ja finantsides ja muudes valdkondades, kõigis valdkondades, mis on eluliselt olulised meie kodanikele ja riikidele, tagada teatud standardile vastav kaitsetase. ning äh, niisugust lähenemist võiks laiendada ka kogu Euroopale, sellepärast et tegelikult meie oluliste teenuste pakkujad, Prantsusmaal näiteks, nende teenus ei peatu ju piiril ja meil on väga tugevad seosed. tüüpiline näide on elektriturg me oleme kõik kursis, et elektrivarustuse mõistes meie julgeolek sõltub loomulikult tootmisvõimsusest ja jaotusvõimsusest, aga loomulikult ka meie naabrite äh, võimekusest sedasama teha. et kui me näiteks äh, suudaksime tagada turvalisuse siin Prantsusmaal elektrivarustuse mõttes, siis me ei, me ei oleks ikkagi sada protsenti turvatud, sellepärast et naaberriigis oluline varustushäire võiks ikkagi mõjutada Prantsusmaad ja paljudes valdkondades me näeme, et ettevõtted, kas siis on Euroopa tas-, tasandi ettevõtted või siis siseriiklikud ettevõtted, kelle teenus ei peatu piiril, et nende puhul on ikkagi vaja lähenemist ja mul on väga hea meel NIS-i direktiivi üle, võrk, võrkude turvalisuse direktiiv, nii et meil on vaja Euroopa tasandile laiendada seda tegevust ja mitte jääda enam riikide raamidesse üksnes nii et niisuguses raamistikus, nagu esimees ütles, eh, tuleks meil seista ja mina seisan kindlasti Euroopa sõltumatuse eest eh, küberturbe valdkonnas, digitaalvaldkonnas üldiselt, sest see on väga oluline. enne kui hakkan rääkima sellest, mida see konkreetselt võiks tähistada, tahaksin öelda, et et meie ettekujutus Prantsusmaal selles valdkonnas eh, ei ole mitte nii, et me peaksime jääma, et me peaksime ehitama tõkked Euroopa piiridele ja et me ei tohi teha koostööd välismaa tegijatega IKT valdkonnas, ameeriklastega siis konkreetsemalt. et see, ei, mõte ei ole kindlasti selles. see, see oleks väga halb idee. aga see strateegilise sõltumatuse mõte meie jaoks on pigem selles, et me peaksime olema meil peaks endal olema võimekus teatud valdkondade reguleerimiseks, teatud tehnoloogia taseme säilitamiseks, me peaksime suutma ise teatud teenused tagada ning me ei tohi jääda lootma innovatsioonile ja regulatsioonile, mis tuleb väljastpoolt Euroopat et kolme punktiga võtan kokku siis, sest äh, strateegiline sõltumatus eeldab võimekust tagada ise meie digitaalne julgeolek sest keegi väljastpoolt Euroopat ei hakka sellega tegelema, ma ei usu sellesse, et keegi hakkab kuskilt väljastpoolt Euroopa küberjulgeolekut või mingi Euroopa riigi küberjulgeolekut tagama. sellel ei oleks mõtet. küberjulgeolek igale liikmesriigile tähendab seda, et riik tegeleb ise selle julgeoleku küsimustega. Euroopa institutsioonid samuti peaksid tegelema oma pädevuse raames küberjulgeoleku küsimustega ning ma tervitan selles plaanis äh, CERT-EU-d, millega luuakse meile Euroopas võimekusi võidelda küberrünnete vastu ning institutsioonide võimekust selles plaanis tuleks edasi arendada. mul on hea meel äh, NIS-i ameti loomise üle Euroopa Liidus, kes on meie kolleeg mõnes mõttes ning ma loodan, et nende volitused laienevad ja et neil õnnestub viia olukord nii kaugele, et kõigis Euroopa liikmesriikides hakatakse tõsiselt tegelema küberjulgeolekuga. ning äh, sõnumina parlamendile võiksin öelda, et minu hinnangul selle ameti eelarve praegu on liiga väike, arvestades seda, mida ta kõike võiks ära teha ja peaks ära tegema, nii et selle üle tasuks kindlasti parlamendis järgi mõelda arvestades neid riske ja arvestades seda edasipüüdlikkuse määra, mis meil selles valdkonnas võiks Euroopas olla. lisaks äh, Euroopa vastavale ametile valiti hiljuti, hiljuti peadirektor, kes on keegi mei-, üks inimene meie ametis, see näitab selgelt äh, meie valmisolekut ka toetada Euroopa tasandi kolleege ning aidata neil ja teistel liikmesriikidel arendada oma võimekust selles valdkonnas ja NIS-i direktiivi rakendamisel. teiseks, räägime me siin Euroopa institutsioonide ja riikide kaitsevõimekusest tööstusse valdkonnas. see ei tähenda taaskord, et me, me ei tohi teha koostööd ja peame pöörama selja Euroopa välistele ettevõtjatele. ei, seda mitte, ent me peame välja arendama oma Äh, tööstusbaasi, oma tehnilise baasi digitaal- ja küberjulgeoleku valdkonnas ning ma olen veendunud selles, et meil on praegu juba olemas äh, ettevõtteid, kes on siin väga võimekad ning et on täiesti võimalik küberturbealane tehnoloogia ähm, küberturbe, turbealast tehnoloogiat eh, ohjata ja, ja, ja hallata Euroopas endas eh, loomulikult saab siin ära teha palju koordineerimistööd eh, selles mõttes, et mis tooteid meie riigid ostavad ja, ja Euroopa institutsioonid ostavad ning võib-olla osta natuke paremaid tooteid, kasutada usaldusväärsemaid tehnoloogiaid no ma mõtlen siin just vabavarale. vaba vara ei anna meile ju tegelikult mingit garantiid, kuigi võib äh, mõnel juhul anda väga hea lahenduse julgeoleku küsimustes. vältida tuleks äh, ostmist teiste järgi, et me ei analüüsi, vaid ostame sellepärast, et keegi teine on, on sama asja enne ostnud. et me peaksime üle Euroopa koordineerima oma tegemist ning eh, teiseks peab, peaks siin olema sertifikaadid, meil peab olema usaldus nende toodete vastu, mis me ostame, et ettevõtjatel peab olema usaldus, meie kodanikel peab olema usaldus, selleks on vaja sertifikaate, tunnustust. ja selleks pea, peab meil siis olema võimekus analüüsida neid tooteid, vaadata, mida nad sisaldavad. ja selleks on meil vaja lähtekoodi näha. sest vastasel juhul me, me ei saa neid kontrollida neid tooteid, see on täiesti iseenesestmõistetav ning viimaseks on mul väga hea meel, et eelmisel nädalal allkirjastati avaliku ja erasektori partnerluslepe küberjulgeoleku valdkonnas, millega meie oleme vahetult seotud, sellepärast et meie oleme imelikul kombel just erasektori poolelt osaline selle ettevalmistamisel see võimaldab äh, meie sektorisse juurde tuua raha ning äh, võimaldab sellel paremini arendada. ning viimane asi, mida tahab siin lühidalt puudutada, on see, et ma kardan, et et küberjulgeoleku valdkonnas reguleerimine läheb järjest keerulisemaks, kui vaadata seda, mis toimub rahvusvahelisel tasandil, kaubandusläbirääkimiste vallas ma mõtlen äh, Kanada ja TTIP leppeid. sest julgeoleku küsimusi võiks hakata tõlgendama kommertstõkete tekitamisena. samas ei ole see loomulikult nii, sest äh, minu amet ei ole mitte protektsionismi, protektsionistlike tõkete loomine, vaid küberjulgeoleku tagamine. minu jaoks on need asjad äh, erinevad. üks on üks ja teine on teine. nii et selles mõttes peaks meil säilima vabadus paik-, paika panna teatud reegleid, mida võib kasu-, käsitleda teatud sorti tõketena, aga reegleid, mis võimaldavad meil julgeolekutaseme kõrgel hoida. ning äh, kolmandaks, äh, šifreerimine ja di-, digiteerimine, digiteerimistehnoloogiad peaksid äh, loomulikult levima, sest nad aitavad meil kaitsta andmeid, see šifreerimine või krüpteerimine ei ole iseenesest mingi ohtlik tehnoloogia, kuigi potentsiaalselt on seda loomulikult võimalik ka pahatahtlikult kasutada meie julgeolekuhuvide vastaselt, näiteks terroristidel. aga meie seisukoht on siin selge, et kui me peame valima kodanike ja majanduse kaitse vahel ühelt poolt ja teiselt poolt siis äh, leppima selles mõttes äh, olukorraga, kus me ei suuda alati dešifreerida või dekrüpteerida mingit sõnumit, mis võib ka olla julgeoleku seisukohast oluline, siis äh, peale jääb siiski majanduse ja kodanike huvide tagamine. aitäh! suur tänu! nüüd on meil aega ka küsimusteks. härra Bonni, palun! For suur tänu selle põhjaliku ettekande eest. ma usun, et me kõik mõistame, et küberrünnakud ainult kasvavad ja et me peame paremini reageerima. ja ma nõustun teiega sada protsenti, kui te tutvustate seisukohta, et digitaalne julgeolek ja vastavad lahendused peaksid olema kohustuslikud kõikidele partneritele kõikides sektorites, eriti kui jutt on kriitilise tähtsusega taristust, aga loomulikult mitte ainult sellest. võrgu raamistiku direktiivi ellurakendamise raames on see äärmiselt oluline aga selle direktiivi rakendamine ja rakendamise edukus sõltub tegelikust äh, valmisolekust, äh, kui valmis on liikmesriigid koostööd tegema selles vallas. mida te arvate, mis on teie arvates võimalik? Äh, selle direktiivi valg-, valguses, sest äh, liikmesriigiti on teatud takistusi ja see on võtmetähtsusega teema. ma arvan, et praegu on õige hetk öelda, et tulevikus me võime rääkida julgeolekust kui liikmesriikide pädevusest, aga kui me räägime digitaalsest julgeolekust, mis on juba oma iseloomult piirideülene, siis äh, see ei saa olla ainult liikmesriikide kätes, see peab olema ka Euroopa pädevus. küsimus on, kuidas seda võimaldada. ja teine küsimus on seotud sellega, kuidas küberjulgeolekupoliitika oleks reaalsusega paremini seotud, selleks on erinevad põhjused. me võime küberjulgeolekut tugevdada, parandada institutsioonide vahelist koostööd liikmesriikidega, nagu teie ütlesite, kasutades äh, vastavat reguleerimist, äh, välja töötada paremaid tehnoloogiaid, te mainisite ka krüpteerimist ja ma arvan, et me peame ka seda ka käsitlema ning äh, tuleb rääkida ka meie põhiõigusest, eraelu puutumatusest, seega krüpteerimine on oluline. ja lõpetuseks peame välja töötama küberjulgeoleku arusaama selle kaudu, et me tutvustame kõiki neid teemasid ja edendame neid teemasid ja nimetatud direktiiv annab ka meile võimaluse, kuidas kaasata erinevaid osapooli. aitäh, proua Sippel, palun! suur tänu! kui ma kuulan arutelusid andmekaitse, andmeturvalisuse üle siin kojas, siis äh, ma pean ütlema, et mind see natuke vapustab ja sama tundsin ka täna. ütlesite, et me ei jõua kuidagi järgi neile, kellel on palju kriminaalset energiat ja seda kasutavad ja see võib olla tõsi, aga ma ei ole päris kindel, kas me kindlasti, kas me kindlasti äh, jookseme järgi kriminaal, kriminaalidele sest et äh, meil on olemas ju tegelikult äh, tehnoloogia, sellest on palju kirjutatud. küsimus on selles, et, äh, et me lihtsalt reageerime poliitiliselt liialt hilja. andmekaitse ja krüpteerimine see, see, selle kohta öeldakse, et oi, seda me küll teha ei saa ehm, ehm, seda võivad kasutada terroristid, enda eesmärkideks. mul tekib küsimus, et miks meil üldse kööginoad veel lubatud on, kui, kui need ohud nii suured on. nii et äh, äh minu meelest on ka tähelepanuväärne, et äh, kui me räägime riiklikust julgeolekust, äh, siis pidevalt on juttu sellest, et see on liikmesriikide ülesanne. millal me jõuame selleni, et öelda, et see on ka Euroopa ülesanne? sellest räägitakse ainult siis, kui, kui miski maksab raha ja soovitakse seda saada Euroopa eelarvest. aga kui me räägime andmekaitsest ja taristu kaitsmist, siis see on eelkõige piirkondlik ja, ja riiklik ülesanne. selleks, et tekitada kaost, ei ole üldse vaja laialdaselt rünnata eh, taristuid, vaid piisab sellest, kui rünnata ühte väikest piirkonda ja seal täielikult eh, elektrivarustus eh, takistada, et ei ole enam võimalik transporti, ei ole võimalik enam kütet kütta, ei ole enam kommunikatsioonivõimalusi, sellest piisab täiesti, et, et tekitada kaost Euroopa tasandil ja äh, samamoodi liikmesriikides, nii et siin mul tekib küsimus, kuhu jäävad liikmesriikide äh, investi-, investeeringud äh, ja stiimulid ka era, eraettevõtetele, et nad iseennast kaitseksid ja ka energiaettevõtted, et nad iseennast kaitseksid, kuidas on lood ettevõtetega, mis äh, toodavad roboteid, keda on samuti võimalik rünnata äh, ja kes võivad seejärel läbi viia tegevusi, milleks nad ei ole mõeldud. Äh, või kui räägime juht, juhti, juhite autodest, mis siis saab, kui selliseid autosid häkitakse, kui nad meie teedel ringi sõidavad? miks ettevõtted ei investeeri nende probleemidega tegelemisse? ma olen teiega nõus, et andmekaitse võib olla äh, konkurentsieelis, aga väga tihti on olukord tegelikult selline, et meie enda poliitikud meie enda poliitikuid kõikidel tasanditel tuleb veenda selles, et see on tegelikult eelis. ja kui me räägime nüüd raadio või telejaam, telejaamadest, siis te ütlesite, et ei ole päris selge, et milleks seda tehakse. minu meelest on asi päris selge siis ei ole enam vaja oma propagandavideosid jagada interneti kaudu, Facebooki kaudu, sest et kui kellegi kontrolli all on telejaam, siis on võimalik need paisata eetrisse. nii et ma arvan, et me peaksime lõpuks ometi hakkama tegelema selle teemaga, mitte ainult Euroopa tasandil me ei peaks Euroopa rahastust kulutama ainult niinimetatud julgeoleku peale, vaid see on ka liikmesriikide ülesanne. ja lõpetuseks veel. see on loomulikult, on loomulikult oluline ka ettevõtete tähelepanu juhtida sellele, et see on ka nende ülesanne, see on nende endi huvides ja samuti tuleb suurendada meediapädevust meie kodanike seas et selgitada neile, et meie digitaalses maailmas on palju suurepäraseid võimalusi, aga nagu iga uue tehnoloogia peitub, peitub seal ka palju ohte. aitäh! suur tänu, palun kolleeg Sofi Intelt. aitäh ja suur tänu, härra Popart, teile ettekande eest. ma pean siiski tunnistama, et ma natuke üllatusin, kui ma teid kuulasin. kui te ettekanne lõpp lõpupoole ise ütlesite, et te ei taha propageerida sellist protektsionismi, aga ausalt öeldes, kui ma teid kuulasin, siis ma just seda mõtlesin. me ei räägi siin Euroopa autonoomiast või sõltumatusest, aga vaid mulle tundub, et teie ettepanek on ehitada aed ümber Euroopa, aga minu arvates Euroopa peaks ise olema tugevam. nagu ma alati ütlen, järgmine Steve Jobs peaks tulema Euroopast ja me saavutame seda nii, et me eemaldame tõkked äh, siseturult. ja Prantsusmaal on siin oma suhtumine, aga meil on juba piisavalt reegleid, lihtsalt kedagi see ei huvita. täna me räägime sellest eraelu kaitsest ja kaitsekilbist, mis minu arvates jätkuvalt päris seaduslik ei ole ja kohus kindlasti lükkab selle tagasi, aga kui me ei saa toetuda ei komisjonile ega institutsioonidele laiemalt, et meie omi seadusi järgitaks, siis miks üldse pingutada, me võime surmani siin reegleid välja töötada, aga midagi ei muutu. kui TTIP-st räägitakse kui suurest koletisest või ohust, Euroopa julgeolekule, siis mina arvan, et palju suurem oht on komisjoni nõrk järelevalve reeglite elluviimisel ja teie valitsus on toetanud seda eraelukaitse kilpi, ilmselt kiidab heaks ka kokkuleppe, mis täiesti jätab kõrvale eraelu puutumatust kaitsevad küsimused ning on Prantsusmaal vastu võetud ka massijärelevalve reeglid, mis eitavad kõiki reegleid ja loomulikult teil on õigus, kui te räägite sellest, et äh, mis on ohud ja sellest, et me peame kõik olema teadlikud. jah, teil on õigus, need ohud on reaalsed, aga kui ma vaatan mõnda sissemurdmist äh, või näiteks äh, kui häkiti Briti salateenistuse andmetesse või Belgakomi süsteemi, siis pärast kolme aastat vaikust on nüüd Belgia ametivõimud jõudnud järeldusele, et nad ei suuda tõestada, et rünnak toimus ja seetõttu asjaga edasi ei minda. seega loomulikult me võime ehitada ümber Euroopa suure müüri, see on väga tore, aga ma arvan, et selle asemel, et me räägiksime nendest protektsionistlikest meetmetest siis tegelikult Euroopas sõltumatus tähendab Euroopa tugevamaks muutmist, meie ettevõtete toetamist, et nad ei oleks nii sõltuvad kolmandate riikide ettevõtetest ja ka nende reeglite täitmist, mis me oleme ise vastu võtnud. me ei saa ennast äh, luku taha panna, me ei saa olla ainult ründavad suur tänu, proua Lauristin, palun! Uh, aitäh selle ettekande eest, see on väga oluline teema, me kõik mõistame seda ja me peame seda teemat põhjalikult arutama, alustades äh, lähtepunktidest, mida üldse see küberturve tähendab, kui kaugele minna ning kuidas saavutada muudatusi valdkonnas, mis on universaalne ja tehnoloogiline võrreldes äh, teemadega, mis on väga kaudselt riikliku julgeolekuga seotud. mina olen pärit Eestist, kus küberturb, NATO küberkaitsekeskus asub. ehk siis äh, töötab kogu NATO heaks. mind, võib-olla ma sain valesti aru, aga mind ajas natukene segadusse see, et me peame ehitama seina küber turvalisuse vallas eh, oma liitlastega NATO-s, et meil oleks oma eraldi ainult Euroopa küberturvalisus, mis ei teeks koostööd nende süsteemidega, mis on loodud näiteks eh, NATO liitlaste heaks, see natukene tekitas must segadust, kas te võiksite seda selgitada? ja teiseks, kui ma vaatan igapäevaturvalisust, siis ma tõesti kahtlen, et me saavutaksime selle ainult tugevate reeglite või mingi riiklike või rahvusvaheliste reeglite kaudu, sest kui vaadata tegelikke juhtumeid, Eestit ju rünnati, meil oli tegelik kogemus küberrünnakute vallas ühelt, ühe teise kolmanda riigi poolt, siis me nägime, et era tasandil tehti väga palju ära ma, meeletud küberrünnakud toimusid erinevate võrgustike kaudu ja meie kaitse ei püsinud mitte ainult riiklikel meetmetel, vaid me kaasasime oma kodanikke, oma küberkogukondi ja see oli palju tõhusam kui mingi institutsionaalne vastus. seega minu küsimus on, kuidas seda saavutada Euroopas tervikuna, tõesti tagada kodanike kaasamine kellel on vastavad oskused ja teadmised ja me teame, et erinevates riikides on olukord väga-väga erinev ja et meil oleks ka selline arusaam ja valmisolek, et äh, mõistmaks, et me peame kaasama kõiki, ei piisa sellest, et ainult keegi kuskil valitsuse hoones on arvutiga seotud. härra Albrecht, palun. suur tänu, aitäh selle ülevaate eest. ma tahaksin esitada ühe küsimuse, ma olen siin tagareas. mis puudutab IT-julgeolekumeetmeid pärast seda, mida ka härra Booni on öelnud, ma tahaksin teada pärast meie võrgustiku ja info direktiivi vastuvõtmist, mis on suunatud julgeolekuvaldkonnale, et meil oleks vaja üldist IT-süsteemide äh, paremat reeglit, mis puudutab ka vastutust, tootjapoolset vastutust nende tehnoloogiate vallas. seega, sest üha keerukam on tagada julgeolek äh, ainult nende poolt, kes teatud tehnoloogiaid kontrollivad või haldavad. räägitud on ka sellest, et teatud vastutuse puhul oleks ette nähtud ka mingid karistused või trahvid, kui kahju suudetakse tõestada aga seda on vahel väga keeruline tõestada, millised võivad olla need kahjud, kuna eksisteerivad teatud lüngad, aga neid lünki on raske tõestada, aitäh. suur tänu. kas on veel küsimusi? ma tahaksin teid tänada omalt poolt. me tahtsime soodustada nende teemadega edasiminekut, arvestades ka seda konverentsi, mis meil toimus mis puudutas ka massilist jälgimist ja võib-olla teil ei ole aega kõikidele küsimustele vastata, aga mis puudutas ka seda direktiivi, mida siin on käsitletud. ja konverentsil tõstatus ka üks küsimus, mis võib-olla natukene jäi ebaselgeks ja võib-olla teadlikult olite ka ebaselge, sest see on nii vastuoluline teema, aga see müüride ehitamine, siis nagu see NIS direktiivi puhulgi, üritame Euroopas üles ehitada sellist õigusraamistikku ja kohtupädevust IT vallas ja seega de facto soodustame Euroopa võimekust, ehk siis me teatud mõttes ehitame müüre, sest suurendame Euroopa Liidu võimekust ja tugevdame Euroopa Liitu. teeme seda õigusaktide kaudu, teie mainisite ka seda direktiivi. tundub, et see on viis, kuidas edasi liikuda. ma tahtsin lihtsalt äh, selgust saada, milline on teie arvates võimalus kodanikke kaitsta, et me ei taha siis, kas te pakute välja sellist lahendust nagu ühend, Ameerika Ühendriikides või mida te täpselt mõtlete, me saame aru, et see direktiiv on hea, me mõistame, mida me peame tegema, mis on need erinevad õigusaktid, aga mis suunas teie arvates me peaksime Euroopa Euroopa Liiduna liikuma, sest mina saan aru, et me päriselt ju müüre ei ehita, aga me peame oma võimekust Euroopa Liidus tugevdama ja ma arvan, et see on üks keeras küsimus. Bien, merci beaucoup pour ces, ces noms. aitäh nende paljude küsimuste eest. üritan jääda selle aja raamidesse, eh, olgugi et sellest võiks muidugi rääkida pikalt Äh, NIS-i direktiiv, mis äh, käsitleb äh, paljuski seda, millest me siin räägime, nii teie kui mina, on väga oluline meile, sest saadab selge sõnumi ühelt poolt liikmesriikidele, kes veel ei olnud piisavalt teadlikud küberjulgeoleku olulisusest. ja samas ütleb, et riigid peavad tegema koostööd, võrgustuma, mis on väga hea mudel vähemalt praegu sest äh, olgugi, et te märkisite siin, et äh, meie taristu on paljuski piiriülene juba ja toimib Euroopa tasandil, räägime me küsimustest, mis on väga olulised ka riikliku julgeoleku perspektiivis ning riikliku suveräänsuse perspektiivis, ma näen seda töötades meie ohvritega. kriitiliste, kriitilise tähtsusega valdkondades riikidele, nii et see on väga, väga tihedas puutumuses äh, suveräänsusega. ründajad aga loomulikult neid erinevusi, need ei ole nende jaoks olulised, nad võivad näiteks mingi relvatööstuse vastasest ründest äh, minna hiljem hoopis mingi muu sektori vastase ründe juurde, nende jaoks ei ole need sektorite eristus üldse oluline, kelle vastu nad ründe toime panevad, aga NIS-i direktiiv võimaldab meil teha koostööd ning äh, võrgu kasutamine mudelina on väga hea, sellepärast et kogemus, mis mul on koostööst oma kolleegidega teistes riikides, näitab, et nii kui küsimused muutuvad tundlikuks, nii hakkame me rääkima kahepoolselt. kui me oleme näiteks vahetanud infot mingi reaalse ründe või ohvri kohta, siis on väga raske praegu kaasata sellesse arutellu palju inimesi, sellepärast et äh, ohver võib olla väga tundlik, see ohvri identiteet või siis andme, andmeallikad võivad olla väga tundlikud, võib-olla see e, allikas ei taha, et hakatakse teada, et e, saadakse teada, et tema on meile selle info andnud. aga NIS-i direktiivi abiga tundub, et see mudel nüüd e, hakkab realiseeruma. ja meil õnnestub hakata kõigi liikmesriikidega neid küsimusi käsitlema. sest ilma selleta äh, jääksime me suhteliselt ebatõhusale tasemele, me ei saaks vahetada tõ-, tõhusalt olulisi andmeid ning ei saaks seetõttu edasi minna ühiselt. nüüd te küsisite, eh, missugused on need konkreetsed meetmed, mida võiks võtta? no praegu me räägime küberjulgeolekust ja oskame seda ka mingil määral rakendada, meil on kolm sammast sellel küberjulgeoleku nii-öelda õpetamisel, õpetusel. kõigepealt eh, ehitada üles süsteemid viisil, mis võimaldaks eh, minimeerida juba rünnete võimalust, see on uus lähenemine, väga oluline, muuhulgas ka on siia kaasatud sageli ka krüpteerimistehnoloogia kasutamine. teine etapp või sammas eh, on süstemat-, süstemaatiliselt rünnete, võimalike rünnete analüüsimine süstemaatiline süsteemi valve äh, ründajate jälgede järele, sellepärast et äh, loomulikult kõige tõhusam oleks täiesti suletud süsteem, aga no siis ei ole, ei ole mõtet sellel süsteemil, sellepärast et süsteemide mõte on ikkagi infovahetus, teine, teiste süsteemidega suhtlemine, nii et paratamatult on siis võimalik süsteemi siseneda ja, ja siis ähm, teine sammas on siis just nende rünnete, rünnete tuvastamine ning viimaseks ei ole rääkinud, tõenäoliselt mina unustasin selle, eh, teadvustamise küsimusest, et me peame levitama teadlikkust selle valdkonna osas, sest eh, eh, inimesed ei saa sellest väga aru et see, need küsimused on nii abstraktsed, aga, aga samas inimesed kasutavad seda infot ja infotehnoloogiat ning seetõttu tuleks neile paremini seletada, nii kasutajatele kui ka organisatsioonide juhtidele vastavalt siis eh, nende, eh, nende tasemele, millega tegu on. ning eh, tänu NIS-i direktiivile on meil võimalik siin edasi minna, sellepärast et ma näen väga suuri erinevusi selle vahel, kui, kuidas üks või teine ohver on kursis küberjulgeoleku valdkonnaga. siis proua, te, te tsiteerisite mitmeid huvitavaid äh, huvitavaid juhtumeid ja potentsiaalseid sihtmärke ning äh, küsisite, miks äh, nii palju on meil aega läinud nende investeeringute tegemisega. jah, mahajäämus, ajaline mahajäämus on märkimisväärne, aga samas on see küsimus kerkinud ka suhteliselt hiljuti ning ei Euroopas ega ka mujal maailmas ei saa tegelikult keegi öelda, et meil on täiesti ajakohane küberjulgeolek, meie süsteemid on sada protsenti kindlad sest äh, ründajate võimekus ja ründed muutuvad ajas väga kiiresti ning paljudes valdkondades, digitaalvaldkonnas, e, sisuliselt ehitati süsteemid üles, ilma et neid riske üldse oleks analüüsitud. jah, see tundub loomulikult naise lähenemisena, seda võib kritiseerida, aga kogu see valdkond on arenenud lihtsalt nii kiiresti ning äh, praegu ongi küsimus selles, kuidas sellest mahajäämusest üle saada. nüüd äh, Äh, liikmesriikide osas, mina saan rääkida ainult Prantsusmaast arusaadavatel põhjustel ja võin teile öelda, et äh, kahe tuhande üheksandast aastast, kui meie amet, agentuur loodi, on tehtud terve rida otsuseid olulise taristu nii kaitsevaldkonna kui ka muudes majandusharudes ka, äh, kaitsmiseks ning on tehtud märkimisväärseid investeeringuid Äh, küsimused on viidud kõige kõrgemale tasemele Prantsusmaal ning poliitikud on kursis sellega, et tegemist on riikliku prioriteediga ja ja ma võin teile peadirektorina kinnitada, et ressursid on meil olemas teatud hetkest, olgugi et majanduslik keskkond on negatiivne. nii et mina olen üks nendest vähestest peadirektoritest, kes suhteliselt rahul on olnud äh, majanduslikus plaanis oma eelarvega. aga loomulikult jah, alati võib öelda, et see, see kõik ei ole piisav, aga igal juhul riiklik sõnum on, et väga oluline valdkond. ning äh, et isegi teatud kriitilise tähtsusega taristu ja valdkondade puhul on, on riik otsustanud äh, seadusega kohustada neid äh, sellele valdkonnale tähelepanu pöörama. ning seoses protektsionismiga ma ütlesin, et, et mina ei tegele protektsionismiga, see, see ei ole minu ülesanne, et minu ülesanne on küberjulgeolek ja küberjulgeolek sisuliselt tähendab seda, et me peame saama usaldada oma teenusepakkujaid, nende süsteeme, nende julgeolekumeetmeid, turvameetmeid. ja seda võiks nüüd pidada protektsionismiks võiks pidada seda, et me oleme oma toodetes kindlad, selles mõttes, et me, me teame, üksipulgi nende sisu, sest muidu näiteks ei saa ju, näiteks ütleme, mingi äh, krüpteerimisvahend, äh, kui, kui see on pakitud mingisse, mingisse kasti, me sinna sisse ei näe, kuidas me siis saame olla kindlad selle usaldusväärsuses? ja siin meil oleks vaja, et me näeksime sinna sisse, näeksime, kuidas see tarkvara toimib, näeksime selle koodi. ning see, selles mõttes see ei ole protektsionism sellepärast et täpselt samasuguse analüüsi võiksin läbi viia nii Prantsusmaa toote või mingi teise riigi toote või Ameerika toote osas, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi vaja juurdepääsu lähtekoodile ja lähtekoodile juurdepääsu nõue mõned inimesed tõlgendavad siis protektsionistliku meetmena. ning äh, samuti teenusepakkujate osas me võiksime äh, rääkida pilv andmetöötlusest ning me ei, me ei, me ei väida praegu, et pilvandmetöötlus on oluline Äh, on oht, ohtlik. noh, mõnes mõttes ta, ta on ohtlik, kui seal ei ole turvameetmed tagatud. aga selleks ongi vaja analüüsida teenusepakkuja pakutava, pakutavate tehniliste kaitsevahendite taset. ja selge on, et teatud julgeoleku tasemel on vaja ilmselt hakata nõudma seda, et andmeid ikkagi salvestatakse Euroopa Liidu territooriumil. selleks, et Euroopa normid oleksid kohaldatavad äh, teenusepakkujale. ning äh, seda lähenemist on kasutatud Prantsusmaal. on nõutud, et äh, oleks sertifitseeritud, hinnatud teenusepakkuja, tunnustatud teenusepakkuja, meil on niisugune menetlus ning meie Äh, lähenemine on, et äh, niisuguste, niisuguseid teenuseid pakkuvate ettevõtjate turvameetmete taseme kontrollimine ei ole protektsionism, vaid, äh, vaid lihtsalt turvameede. ning Prantsusmaa ja, ja Prantsusmaa lähenemine on olnud niisugune, et sisuliselt kõik ettevõtjad võivad taotleda seda sertifikaati Prantsusmaal ja vastavaid nõudeid täites teenust pakkuda. et niimoodi on võimalik siis veenduda teenusepakkuja usaldusväärsuses. ja loomulikult eh, siin on vaja tihedat koostööd selle usalduse tagamiseks. ja seda usaldust ei saa lihtsalt tagada mingi lubaduse või, või kohustuse võtmisega. nüüd, mis puudutab ja meil on, me teeme tihedat koostööd meie Eesti kolleegidega. tõesti, NATO küberjulgeolekukeskus on, asub Eestis. ning äh, me usume, et äh, NATO kolleegidega sidemed, mis meil on sõjandusvaldkonnas koalitsiooni toimimisega seoses Äh, aga on, on väga hea, aga samas seda koostööd üle viia mittesõjalistesse valdkondadesse, siin me oleme väga, väga skeptilised. ja samas palju on tänapäeval valdkondi, kus seda oleks vaja. sest NATO, nii nagu see praegu toimib koalitsioonina, ei saa meid tõenäoliselt kaitsta kõigi ohtude vastu, niisugused nagu strateegilised ohud. sellepärast, et et ka meie liitlased on huvitatud infost, mis on meie võrkudes olemas, nii et seetõttu me ei saaks infojulgeoleku valdkonnas ainult neile toetuda. nii et lahendus siin on pigem kõik olulised äh, tegijad siin kokku tuua ja te, te mainisite kodanikke, et kodanikele tuginemist küberkaitse organiseerimisel. ja tõesti, see on üks võimalus. see ei ole tõenäoliselt see võimalus, millele sada protsenti peatuma eh, jäädakse. mulle on seletatud seda, selle toimimist eh, Eestis päris põhjalikult. aga Euroopa tasandil seda, seda laiendada on suhteliselt keeruline, aga Prantsusmaal on praegu lahendatud asi nii, et meil on operatiivreserv, me oleme, me näeme, et eh, kriisi korral on meil vaja täiendavalt eksperte, kellele saaks tugineda ning oleks vaja päris palju eksperte, kes aitaksid süsteemi uuesti üles ehitada ning äh, siin Kaitseministeerium teeb koostööd äh, selleks, et niisugune reservvõimekus välja kujundada, et meil oleks mõned tuhanded inimesed, keda oleks võimalik kasutada, kui ühel päeval see vajadus tekib, üheaegselt. Äh, loomulikult nemad ei hakka seda, selle süsteemi ülesehitust juhtima, aga nad, nendele oleks võimalik tugineda ja neid kasutada nii-öelda isikkoosseisuna nagu sõjalistes term-, terminites väljendatuna. mis puudutab NIS-i direktiivi, siis see on esimene samm, seda peakski niimoodi käsitlema, see ei ole protsessi lõpp. tegemist on siis esimese sammuga, mis on päris pikk samm ja loomulikult nõuab juba uute struktuuride loomist, et tegelikult päris paljudes liikmesriikides uute struktuuride loomist. ning sellisena tulekski seda vaadelda. Prantsusmaa osales üsna tihedalt selle võrgustiku toimimise tagamisel, et oleks võimalik direktiivi struktuuride raames, et oleks võimalik tõesti olulist infot vahendada, vahetada. nüüd, mis puudutab sanktsioone, siis nendeks ei ole aeg minu hinnangul veel käes aga, aga ühel päeval jõuame olukorda, kus, kui mingid ettevõtete juhtkonnad, poliitilised juhtkonnad jätavad arvestamata küberjulgeoleku aspektid mingites protsessides, siis me jõuame sinna, et neid hakatakse vaatama, vaatlema, vaatlema siis kui oma kohustusi olulisel määral mitte täitnud. sest sisuliselt äh, peavad ju organisatsioonid, kui neid on rünnatud, hakkama tegelema tagajärgedega, peavad äh, lõpuks ka kompenseerima kasutajatele kahju. ning äh, tõenäoliselt ühel päeval me seetõttu jõuame ka sanktsioonideni. ja, ja siis on olukord tõesti niimoodi, et kui keegi vastavat kaitsetaset ei taga, siis on võimalik ta tunnistada vastavaid norme rikkunuks ja määrata ka karistus. ja ma lõpetangi sellega. lõppkokkuvõttes võiks öelda, et äh, paljuski räägime me täna usaldusest, NIS-i direktiiv võimaldab meil niisuguse usalduse Euroopa tasandil äh, luua ning lähenemine, millest ma rääkisin, siis julgeolekuteenuste analüüs, hindamine on osa sellest usalduse tagamisest, loomulikult on siin vaja prioriteete, eh, NIS-i direktiiv räägib olulisest taristust, kriitilise tähtsusega taristust, Prantsusmaal oli eh, lähenemine sama, alustati nendest valdkondadest, sest oli selge, et ründed suurte eh, võrkude vastu liikmesriikides Euroopas võivad omada väga tõsiseid tagajärgi. aga samas loomulikult peame liikuma ka edasi, sellepärast et küberjulgeolek väike, VKE-des valmistab mulle väga suurt muret. näiteks ettevõte, kus on paarkümmend inimest, nad ei suuda tänapäeval, täna hallata oma küber, küberjulgeolekut, neil lihtsalt ei ole seda võimekust. ja nad on seega väga kerge sihtmärk ründajatele. sest nendele on nende turvalahenduste rakendamine väga keeruline. nii et selles mõttes me peaksime välja töötama valmis lahendusi Äh, mis, mis on ka seotud pilvandmetöötlusega. ehk siis me peaksime töötama välja lahendused, mis võimaldaks nii suuri kui väikesi süsteeme kaitsta ning tagama nende toodete hõlpsa kasutatavuse kodanikele ja usaldatavuse. For... suur tänu, härra Kupar, suur tänu selle ettekande eest ja hindan ka väga seda arutelu, mida pidasite meie Eh, komisjoni liikmetega. ja ka, mis puudutab komisjoni õigusloomelist ettepanekut, siis kindlasti me jätkame tööd eh, sellega, see siis puudutab Euroopa Liidu IT-tööstust ning eh, IT-turbe väärtusahelat, kindlasti me jätkame selle arutamist konverentsi vormis ja hoiame teiega ühendust, nii et suur tänu teile! Uh, kolleegid, lähme nüüd edasi viienda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Euroopa reisidokumendi ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks jah, aga kellelgi on kodukorraline küsimus, palun. enne kui lähme järgmise teema juurde, ütleb äh, proua Intvelt, nagu ma aru sain, siis äh, see arutelu toimub ähm, uurimise jätkumeetmega, jätkumeetmena, mis meil on toimunud. mainisin Belgakomi juhtumit. on väga tähelepanuväärne, et me rääkisime väga pikalt sellest, aga nüüd, äh, kus see juhtum on nii-öelda kõrvale pandud, oleme selle justkui ära unustanud. kas me saaksime siiski ka sellega edasi tegeleda, et mõistaksime paremini, mis siis täpselt juhtus? sest et Foxit, see ettevõte, mis ähm, seda juhtumit uuris, hakkas avastama erinevaid, äh, erinevaid ähm, äh, asju ja siis äkitselt ta eemaldati uurimisest ilma selgitusteta. nagu ma aru saan, siis nüüd kohtu uurimine lõppes, sest et äh, ei leitud tõendeid. minu meelest oleks päris huvitav kutsuda mõned kõnelejad siia tagasi, eelkõige siis ka Foxitist, ja et nad saaksid selgitada, mis tegelikult juhtus Äh, hästi, ma tõstatan selle küsimuse koordinaatoritega, meil tegelikult toimub koordinaatorite kohtumine pärast äh, tänast koosolekut. ja muidugi Belgakumi juhtum on siin väga asjakohane, et äh, suur tänu selle, seda mainimast ähm.. hästi, aga nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on siis kolmepoolsete läbirääkimiste hetkeseisu tutvustus härra Halla Aho tutvustab meile siis saavutatud kokkulepet, nii et palun. Thank you, chairman. aitäh, juhataja. meil toimus siis üks tehniline ja üks poliitiline kolmepoolne kohtumine sel teemal on väga oluline, et meie varjupaigasüsteem tagaks Äh, selliste dokumenti kvaliteedi ja tõhususe ja need menetlused, mida Euroopa Liit kasutab kolmandate riikidega suhtlemisel, saaksid läbi viidud. nüüd ähm, selle ettepanekuga tehakse ettepanek parema dokumendi loomiseks, mida tunnustaksid kõik liikmesriigid ja kolmandad riigid. põhilised muutused algsele ettepanekule on järgmised. põhjenduspunktis seitse sai parlament säilitada viite tagasivõtmisele ja vajadusele reisidokumendi tunnustamise kaasamiseks aruteludesse kolmandate riikide diplomaatiliste äh, esindajatega tagasivõtmise puhul ning äh, äh, samuti suutsime põhjenduspunktidesse jätta ähm, põhiõiguste harta, viite põhiõiguste harta artikli üheksateist, mis puudutab laste õigusi ja sellega siis viite Euroopa Liidu õigusega kohustusel, mis tulenevad sellest hartast. on oluline, et selle reisidokumendiga seonduv vastaks täielikult Euroopa liikmesriikide äh, varjupaigaõigustikule. nüüd äh, artikli kolm, lõige kolm äh, viitab reisidokumendi kuni isik saabub kolmandasse riiki. see peaks siis äh, vältima võimalikke probleeme kuni kolmandasse riigi jõudmiseni. samuti see peegeldab senist delegeeritud õigusakte äh, seoses siis parema õigusloome algatusega instituut, institutsioonide vahelise koostööga. samuti reisidokument, vabandust, see dokument tuleb läbi vaadata äh, vähemalt kahekümne nelja kuu jooksul selle jõustumisest äh, alates. pärast selle aja möödumist äh, see dokument äh, saab osaks tavapärasest tagasivõtmise läbi, tagavõtmis, tagasivõtmise seadusega läbivaatamisest. sellega tahab Euroopa Parlament tagada selle, et me ei peaks aastaid ootama enne kui analüüsitakse selle reisidokumendi, muudetud reisidokumendi eh, tõhusust ja vajadusel tehtaks muud, muudatusi. algses tekstis ei ole viiteid Euroopa andmebaasides eh, andmete salvestamise ja säilitamise vajalikkusest, mis puudutab reisidokumenti, kuid tulevikus tegeletakse selle teemaga eraldi õigusinstrumendis. artikkel üheksa kutsub üles sellele, et doku- dokumendid taotletakse nelja kuu, vabandust, et see dokument ähm, jõustuks nelja kuu jooksul alates, alates selle direktiivi jõustumisest, et liikmesriikidel oleks aega oma IT-süsteemid viia kooskõlla. nüüd artikkel neli puudutab dokumendi tehnilisi spetsifikatsioone ja võtab arvesse ka võimalikke tulevasi arenguid, mis võivad turvaelemente ja tehnilisi kirjeldusi nagu olen juba varem öelnud, siis reisidokument ei ole mingisugune võluvits, mis lahendaks meie rändeprobleemid või ka tagasisaatmisprobleemid, kuid see on üks pusletükk eh, suuremast pildist, eh, mis aitab meil liikuda edasi õiges suunas. seda instrumenti ajakohastades äh, liigume me loodetavasti ühise Euroopa varjupaigasüsteemi poole, mis toimib paremini ja mis suudab tegeleda nende raskustega, mis meie ees seisavad. praeguses etapis on oluline tagada piisav tagasisaatmiste arv. nagu me teame, siis hetkel jõustatakse alla poole tagasisaatmisotsustest. suur tänu madalamaade eesistujale äh, komisjonile ning variraportööridele hea koostööst ja ma loodan, et te kõik saate homme hääletusel seda dokumendi toetada, aitäh. suur tänu, kas mõni variraportööridest soovib sõna võtta? kui mitte, siis mm, homme toimub siis Liibe komisjonis poliitilise kokkuleppe üle ja eh, ja täiskogul toimub hääletus siis septembris. suur tänu, härra Halle Aho ja nüüd eh, kuues päevakorrapunkt, see on Euroopa Liidu põhiõiguste ameti ettekanne kolleegid, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta põhiõiguste nõuandefoorum toimus kahekümnendast kahekümne kolmanda juuni Viinis ning sinna kaasati siis poliitikakujundajad, arvamusjuhte ning ka äh, äh, rohujuure tasandi osalejaid, et rääkida raskustest seoses põhiõigustega ja ka paljud parlamendiliikmed osalesid. täna on meiega siin proua Alfana Kuudi, kes on Euroopa Liidu õiguste ameti justiits- ja vabaduste osakonna juhataja ning tema siis tutvustab selle foorumi järeldusi. palun, proua Kuudi. suur tänu. tere kõigile kõigepealt tahaksin tänada liibekomisjoni juhatajat ja kogu liibekomisjoni, et olete mind täna siia kutsunud põhiõiguste ameti nimel, et tutvustada teile tulemusi, milleni jõuti äh, seni meie jaoks kõige suuremal foorumil, põhiõiguste nõuande foorumil. kui ma ei eksi, siis kümme parlamendiliiget, äh, mitmed neist on ka täna sinu ruumis, osalesid sellel foorumil. ja sooviksin teid, et väga tänada teie aktiivse osalemise eest, mis aitas kaasa selle foorumi edukusele ja foorumi pealkirjaks oli Euroopa väärtused tänapäeva maailmas. Äh, Michael Flaherty, põhiõiguste agentuuri direktor, äh, siis äh, rääkis ka Euroopa väärtustest kriisi ajal. Foorumil osales üle seitsmesaja inimese, mõned neist väljaspoolt Euroopa Liidu, kuid valdavalt olid siis osalejad Euroopa Liidust olid esindatud kõige kõrgema tasandi esindajad nagu Ähm, komisjoni asepresident ähm, äh, Timmermans, samuti mitmete äh, riikide riigipead, mis näitab, et äh, sellistel poliitikakujundu huvi oli väga suur. samuti olid kohal ka mitmed parlamendiliikmed, samuti ka Euroopa ja Euroopa Nõukogu kõrgetasemelised esindajad. aga mida ma tahaksin eriti rõhutada, on see, et osalesid ka kodanikuühiskonna liikmed vabaühendustest, eh, samuti ka ettevõtete, akadeemilise maailma ja kunstimaailma esindajad, nad kõik olid sellel foorumil esindajad. Forum oli korraldatud kolme põhiteema ümber. me ei keskendunud ainult ühele teemale, nagu me seni oleme seda teinud põhiõiguste foorumil, vaid kolmele. esiteks siis põgenike kaitse muidugi pidime me selle teemaga tegelema, sest see on üks suurimaid põhiõiguste kriise, millega Euroopa siiani silmitsi seisab. teine teema oli kaasamine, mis siis peegeldas mitmekesiseid ühiskondi, millest Euroopa Liit koosneb, rõhutada kõigi õigusi selles maailmas. ja lõpetuseks siis digitaalne maailm, mis mõjutab meie elu iga aspekti, mis, aga mis siis pakub meile palju võimalusi, aga ka ohte, mis puudutab põhiõigusi, nagu kuulsime ka eelmiselt kõnelejalt. Need teemad olid siis paneeldiskussiooni teemaks, samuti väga äh, elavate arutelude äh, äh, teemaks laiali jagatud ka dokument, kus on äh, kokkuvõttev avaldus äh, nende teemade kohta. ma, ja ma tooksin välja mõned äh, põhilised sõnumid sellest eesistuja avaldusest. eesistujaks oli siis põhiõiguste ameti direktor Michael O'Flaherty, kuid see avaldus ei tule ainult temalt, vaid püüab peegeldada kõiki neid erinevaid seisukohti, mis, mis Foorumi töörühmades välja toodi ja ma tahan äh, rõhutada, et äh, see ei kutsu esile ühtegi osalist võtma konkreetseid meetmeid, kuid see toob välja olulisemad äh, valdkonnad, mille tõid välja Foorumi osalejad ise. avaldus püüab selle kõik koondada selgeks sõnumiks erinevatele osapooltele nagu Euroopa Liidu liikmesriigid, poliitikakujundajad, aga ka ettevõtete esindajad, kus on vaja võtta olulisi samme, kui me räägime põhiõigustest kriisiolukorras? niisiis, mis on need põhilised tegevusvaldkonnad, mis on siin välja toodud? esimene teema ehk põgenike kaitse, Äh, siin on läbi kogu foorumi rõhutatud seda, et tuleb lähtuda inimõiguste standarditest, äh, sellest tuleb juhinduda Euroopa Liidu põgenikepoliitika kujundamisel äh, osalejad kutsusid üles selle, et Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid võtaksid praktilisi meetmeid, näiteks teha kõik endast olenev, et teha kindlaks ning kasutada kõiki vahendeid, et et vähendada probleeme neil inimestel, kes, kes taotlevad ähm, varjupaika. samuti tuleb keskenduda haavatavatele gruppidele, nagu näiteks saatjad alaealistele, et naksi, et nad saaksid ähm, kasutada kiirendatud varjupaigatluse menetlust. samuti viidati kohalike kogukondade olulisusele. üks väga praktiline ettepanek oli, et liikmesriigid võtaksid meetmeid, et hüvitada äh, kahju kohalikele kogukondadele, keda see kriis otseselt mõjutab. näiteks kui kohalik turismitööstus on kokku kukkunud. iga euro, mida kulutatakse põgenikele, iga euro kohta, mida kulutatakse põgenikele, peaks, peaks kulutama ühe euro kohalike, kohalikule kogukonnale. samuti rõhutati seda, et on oluline kaitsta ka uusi saabujaid. näiteks paljud inimesed, kes saabuvad Euroopa Liidu konflikti piirkondadest, kannatavad ränga trauma all. sellepärast peaksid kohalikud liikmesriigi tervishoiusüsteemid ja vabaühendused välja töötama näiteks veebivahendid, et, et aidata et anda inimestele psühholoogilist sotsiaalset abi, see ei oleks kuigi kulukas lahendus nii et see oli samuti väga oluline sõnum, mis Foorumil välja toodi. samuti äh, kutsuti üles kaitsma just lapsi. Need kaitsesüsteemid peavad tagama just lapse parimate huvide kaitse, see peaks olema kõigi tegevuste keskmes. näiteks äh, tuvastamise ja registreerimise praktikat kõigi saatjate alaealiste puhul, neid saaks parandada koolitades ametnikke koha peal ning Euroopa Liidu ja liikmesriigi institutsioonid võiksid tagada, et süstemaatiline koolitus laste õiguste, laste vajaduste mm, osas viidaks läbi, sellesse kaasata ka vabaühendusi. nii et need on mõned näited põgenike kaitse kohta. nüüd teine laiem teema oli siis kaasamine. väga palju räägiti Foorumil sellest, et tagada kõigile võrdsed võimalused samas äh, tuleb muidugi mõista seda, et sotsiaalne ja majanduse äh, äh, kliima on üha vastuvõtlikum sallimatusele ja ekstremismile. mida saaks selles osas ette võtta? üks oluline teema oli, et liikmesriigid peaksid tugevda, tugevdama oma võrdõiguslikkuse asutusi äh, ja vaatame üle ka sanktsioonid diskrimineerimise korral, et need oleksid eh, tõhusad ja hoiatavad. samuti tuleb mm, võtta arvesse ka puuetega inimeste kaitset, mis on nüüd ka osa Euroopa Liidu õigustikust. Öeldi, et liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid peaksid järgima nende liikmesriikide eeskuju, mis on eraldanud vajalikud vahendid, et kaitsta puuetega inimesi õigusi ka praktikas üks olulisemaid sõnumeid, mis Foorumis esile tuli, oli haridus. haridus on loomulikult äh, määrava tähtsusega selleks, et äh, luua vastutustundlikke kodanikkonda, et kujundada ühiseid väärtusi nagu mittediskrimineerimine. siin võiksid institutsioonid äh, ka asjakohastes mm, tegevusharudes viia läbi koolitusi äh, äh, selles vallas. tuleb, äh, tuleb kaitsta kõigi töötute õigusi, samas tuleks tööhõivet suurendada ja selleks võiksid Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid koostöös kodanikuühiskonna ettevõtetega püüa leida võimalusi, kuidas võidelda raskekujulise tööjõu ekspluateerimisega. ja kolmas teemavaldkond, digitaalne ajastu. üksikisikud äh, on üha tihedamini ühendatud nii oma töö kui eraelus ja siin on oluline jälgida, et põhiõiguseid austataks nii veebis kui veebist väljaspool. siin on mitmeid olulisi ohte, mis puudutab põhiõigusi Euroopa digitaalagenda võiks äh, olla üks võimalus, kuidas äh, vältida sotsiaalset äh, tõrjutust. näiteks käidi välja mõte, et luua juurdepääs hüvitismehhanismidele, ähm, mis puudutab siis veebirakendusi ja nende pakkumist inimestele äärealadel samuti on oluline tegeleda vihakõnega veebis. ja on oluline tegeleda õiguste ja vastutuse edendamisega. uus andmekaitsepakett on oluline samm selles suunas, et tagada õiguste parem kaitse internetis ning Foorum tegi ka ettepaneku mõnedeks praktilisteks algatusteks seoses digitaalse ajastuga. toon mõned näited. isikuandmete kogumine uute rakenduste kaudu, näiteks e-tervis, nõuab, et oleksid paigas selged põhiõiguste kaitsemeetmed ja see on eriti oluline, võttes arvesse, et see andmekaitse ähm, või siis andmete kogunemine on üha rohkem eraettevõtete kätes ning oluline on sellega tegeleda ka akadeemilises maailmas, kus siis teadlased ja ettevõtted toodakse kokku, et arutada neil teemadel ja tagada põhiõiguste kaitse digitaalajastul. ja veel üks praktiline ettepanek oli eh, selline valgusfoori hoiatussüsteem, mille võiksid luua IT-ettevõtted koos regulaatoritega. see tähendaks siis, et eh, punane tuli tähendaks, et iga tehing veebis, mille puhul kasutatakse andme, äh, isikuandmeid, äh, selle puhul siis hoiatakse kasutajat, et neid andmeid võidakse müüa, neid võivad kasutada ka, ka kolmandad osapooled. nüüd äh, see avaldus toob välja sada konkreetset meedet, kuidas tegeleda põhiõiguste kaitsega Äh, ning äh, ka, äh, ning see kõik pannakse õige pea üles ka veebi. samuti on rõhutatud seda, mida saavad kõik osapooled teha selleks, et läbi viia neid meetmeid ning siin avalduses on ka välja toodud, mida kavatseb teha õiguste amet äh, lehekülg kolmkümmend kuus kuni nelikümmend on siis välja toodud, mis on põhiõiguste ametiplaanijad tegevused. ja mida Foorum saavutas siin avalduses on siis välja toodud, et suudeti tagada parem koostöö erinevate institutsioonide vahel, Euroopa institutsioonid, liikmesriikide ametiasutused, kodanikuühiskond, rahvusvahelised organisatsioonid, ärisektor akadeemikud olid kõik foorumil kohal ja nad saavad anda oma panuse, et inimesed saaksid oma põhiõigusi kasutada. Foorum ütles, et, tõi välja, et, et neid põhiõigusi saab edendada, kõik inimesed saavad neid kasutada. kolmandal ja neljandal leheküljel sellest avaldusest näete põhiteemasid, mis Foorumil tõstatusid nii et kolme teemavaldkonnade raames siis äh, veel teemad, mis tõstatusid. kõigepealt äh, põhiõigused käivad kõigi kohta. me küll keskendume täiesti õigustatult teatud äh, elanike rühmadele, mis on eriti haavatavad, kuid põhiõigused kehtivad kõigi kohta ning digitaalajastul tuleb see eriti selgelt välja sest et äh, digitaalajastu on nii õiguste äh, võimaldaja kui ka äh, võimalik oht. õigused kehtivad nii vana, vanematele kui noorematele inimestele ja absoluutselt kõigile. teine oluline teema, mis tõstatus, oli haridus. haridus põhiõigustel on väga oluline kõigil tasanditel, nii algu-, alates algkoolist kuni äh, ülikoolini, erasektorist avaliku sektorini, näiteks koolituse vallas ning äh, seda kõike ei saa jätta lihtsalt äh, haridusasutuste hooleks, vaid äh, põhiõiguste kohta käiv haridus peab kasutama uut sõnastust, uut keelt, et see muutuks ligipääsetavaks kõigile kõigile inimgruppidele. nüüd oluline on ka vastutuse võtmine, et nii, Euroopa institutsioonid kui liikmesriigid võtaksid vastutuse nende põhiõiguste kaitsmise eest. Äh, ning veel üks oluline teema ähm, äh, puudutab äh, või siis see teema on tulnud puuetega inimeste kaitsevaldkonnast ähm,. nimelt, et ilma meieta ei ole midagi võimalik ähm, saavutada, ehk siis, ehk siis enne, kui läbiviiva poliitika tuleb alati arvesse võtta eh, kõiki põhiõiguste aspekte nüüd äh, nagu juba ütlesin, siis siin avalduse lõpus on, on ka välja toodud, et millised on põhiõiguste ameti võimalused midagi ette võtta. ma loodan, et ka teie komisjon võtab äh, arvesse kõiki neid ettepanekuid oma töös, äh, jätkate koostööd põhiõiguste ametiga, ma loodan, et ka järgmine foorum on sama edukas. suur tänu! Um, aitäh! mõned teist ka osalesid sellel foorumil, paraku meil on veel ainult veerand tunni aega, kuni tuleb siia volinik Jurova ja siis on meil ühiskohtumine majanduskomisjoniga. seega kaks kolleegi on soovinud sõna, kes veel soovib sõna? andke kõik käega märku. Anna ka. palun, kas saaksite kõik praegu käe püsti tõsta, kes soovib sõna võtta? jaa tehke väga lühidalt. küsimustele teil aega vastata paraku ei ole. nii, kõik sõnasoovijad said kirja. ja kui te tõesti, kui küsimused on lühikesed, siis võib-olla saate ka vastata. härra Pooni kõigepealt, palun. suur tänu. mina osalesin sellel foorumil mis keskendus digitaalsele ajastule ja ma tahaksin tänada korraldajaid. Need arutelud olid väga hästi üles ehitatud ja oli võimalus kohtuda paljude vabaühenduste esindajatega. see kõik oli väga tähtis. ja ma tahaksin väljendada paari seisukohta. kõigepealt põhiõiguste tunnustamist tuleks kohaldada nii veebis kui ka veebist väljaspool teiseks räägiti sellest, et meil on praegu GDPR-i elluviimine ja oluline on, et kaasatud oleksid kõik osapooled. kui me räägime andmekaitse üldmääruse elluviimisest, lisaks tuleb kaaluda teatud öö, põhiseaduse väljatöötamist selles vallas, et meil oleks mingi õigusraamistik. räägiti ka sellest, et riiklikul tasandil nii ettevõtted kui teised osapooled peaksid tegema koostööd äh, liikmesriigi inimõiguste organisatsioonidega. ja oluline on mõista, seda ettepanekut, mis on seotud selle valgusfoori hoiatussüsteemiga kasutajatele. seda tutvustati konverentsi käigus, et IT-ettevõtted koostöös reguleerijatega ja me võime selle teema juurde tulla hiljem tagasi, aga suur tänu selle ettepaneku eest. proua Lauristin, palun. aitäh ma tahtsin üle kinnitada seda, mida härra Booni ütles. mina ka osalesin sellel äh, konverentsil ja ma tahtsin öelda, et sageli sellised üritused on sellised äh, formaalsed. Äh, aga mind tõesti meeldivalt üllatus see atmosfäär, mis seal valitses, see oli väga tõsine kõik olid kaasatud ja erinevad osapooled väga avatult käsitlesid teemasid. ja minu jaoks üks võtmetähtsusega teemasid, mida korrati korduvalt, on see, et me peame vaatama, milline on haridus digitaalsel ajastul ja ka tehnikainimeste haridust inimõiguste vallas, sest me räägime siin eraelu kaitsest äh, juba ülesehitusel või arendamisel, aga kui nendel inimestel, kes seda arendavad, ei ole aru saama, mis on inimõigused, siis see kõik jääb ainult sõnade tasandile. ja teine oluline teema on see kaasamise küsimus, sellepärast me oleme nii harjunud sellega, et uuel ajastul on justkui loomulik ja vaatame noorte otsa, aga räägiti ka sellest, et vananeb rahvastik ja ütleme, üle neljakümne aastasi tuleb ka arvesse võtta, kui me räägime sotsiaalsest kaasatusest ja võrdsusest. me ei räägi ainult puuetega inimesest, mis on ka loomulikult tähtis, aga see on laiem teema. igal juhul see oli väga hea arutelu ja ma loodan, et me läheme selle teemaga edasi ja tähtis on ka see loomingulisuse küsimus, uued formaadid, kuidas arutelusid jätkata, igal juhul suur tänu. proua Koomes, palun. paraku ma osaleda ei saanud ja loodetavasti järgmisel korral korraldatakse seda viisil, et rohkem liikmeid saavad osaleda. aga igal juhul ma leian, et on äärmiselt oru-, oluline ka põgenike kaitse ja see töö, mida te selles vallas plaanite teha, sest ma ei suuda välja mõelda mingit piirkonda, mis oleks väärtustega Euroopa Liidus rohkem vastuolus kui me räägime sel, kui me vaatame seda, kuidas me kohtleme põgenikke ja varjupaiga taotlejaid, ma arvan, et me tõesti peame läbi viima uuringu selles vallas, et kas liikmesriikide asutused ja liikmesriigid ise soovivad teie abi, et lahendada inimõiguste küsimusi, mitte ainult kriisikolletes, vaid kõikides laagrites, mis on nüüd näiteks Kreekas, üle Kreeka juba levinud. ja eriti on haavatavas olukorras alaealised, kus ei tegeleta saatmata alaealistega, samamoodi naised ja lapsed, kellel ei ole võimaldatud perega liituda ja see ei puuduta ainult, ainult riike, kus nad praegu asuvad, ka teisi, kus nad peaksid koostööd tegema. ja ka see digitaalne lõhe on saavutanud äh, täiesti perversseid tulemusi. näiteks põgenikele öeldakse, et nad peavad suhtlema Skype'i vahendusel, aga tegelikult see ei ole võimalik, sest eh, lihtsalt Skype'i ühendust ei pakutagi. ja seda on riigid ise soodustanud. seega minu küsimus on, mida te plaanite teha selleks, et teie prioriteete seoses põgenike õigustega ikkagi ellu viidaks? ja ma tõesti julgustan teid selles vallas tegutsema. nii, nagu ma ütlesin, meil on ainult eh, kolmveerandini aega, nüüd kolleeg Kornelia, palun. suur tänu selle ülevaate eest, äh, suur tänu ka kutse eest. ma arvan, et on väga oluline, et parlament tõesti ka osaleks äh, sellistel üritustel, sellest oli väga palju abi ka meile. ma ei taha nüüd äh, jätkata nende kiidusõnadega, mida kuulsite juba ka teistelt muidugi ka meie fraktsioon on teile väga tänulik, aga mul on üks küsimus. Te nimetasite sotsiaalse kaasamise all äh, ka roomade problemaatikat ja siin on kirjutatud, et äh, indika-, indikaatorid äh, ja, ja vahendid väljaarendamine on oluline äh, jah, kui see on vajalik, siis kindlasti peaks seda tegema ja meie kindlasti soovime teiega jätkata koostööd, arutada seda, kuidas edasi arendada roomade kohta käivat strateegiat, kuidas tagada nende põhiõiguste kaitse. see on meie jaoks väga oluline teema, et me tõesti midagi ette võtaksime. see teema on natukene nüüd ähm, Äh, on natukene nüüd tähelepanuta jäänud põgenike kriisi tõttu, aga see on väga oluline teema. härra Jurek, palun. Äh, suur tänu. teen lühidalt. mul on küsimus ühe praktilise teema kohta. ja oluline on, et te räägite kümnest tuhandest kadunud lapsest Euroopas lastest, kes on äh, sisserändajate päritolu. ja esimene küsimus on seotud ka foorumiga ja teine ametitegevustega. kas te küsisite infot Europolilt või liikmesriikide politseijõududelt ja millist infot me saame koguda nende laste kohta? ja millist infot me saaksime edastada. aitäh ja lõpetuseks äh, kolleeg Post. Eh, aitäh, ma tahtsin öelda, et äh, ma nõustun sellega, mida räägiti roomade teemalt ja meie arvates on see roomade küsimus esikohal, kui ma vaatan seda esimest lehekülge või vabandust, igal juhul on, ma ei leia õiget kohta üles, aga esitan järgmise küsimuse. siin räägiti võõra vihast, vihakõnest kuidas te seda, selle vastu võidelda, võitlete, kas teil on koolitused või mingid kampaaniad, sest äh, minu arvates on see äärmiselt oluline teema, mis on praegu üks ohtlikumaid teemasid. ja teine küsimus. minu arvates oleks loomulik, et põhiõiguste amet suheldes libekomisjoniga me peaksime suhtlema väga tihedalt omavahel, sellepärast et need teemad, millega meie tegeleme, vajaksid ka teie arvamust ja kui ma vaatan nüüd lehekülge viis ja kuus, siin on räägitud ka vastutuse küsimusest ja solidaarsusest, siis minu arvates inimõiguste puhul äh, peaks tuginema solidaarsusele. ja kui me vaatame seda, et natsionalism ja rahvuslus ja võõra viha ainult kasvavad ja nüüd ma mõtlen ka nende laste peale. õigus pereelule, õigus perekonnale. näiteks Rootsis on ära võetud see õigus pere ühinemisele. ma tean Rootsis peresid, kus osa liikmeid on Rootsis ja osa on Kreekas ja nemad ei suuda peresid ühendada. mida te sellest arvate? aitäh. paraku aeg on läbi saanud, nii et väga palju aega teil vastusteks ei ole. mõned küsimused olid väga olulised ja üksikasjalikud. minu ettepanek oleks, sest ma saan aru, et te panite kõik kirja ja te tegite väga põhjaliku ettekande kõik meie liikmed ei olnud foorumil kohal. kas teile sobiks vastata kirjalikult? ma tean, et te tegite siin üksikasjalikke märkmeid, aga võib-olla tahaksite nüüd lihtsalt lõpusõnaks äh, sõna saada. igal juhul suur tänu komplimentide eest seoses foorumiga ja aitäh ka nende põhjalike küsimuste eest. ma võin tagada teile, et Põhiõiguste Amet oma mitmeaastases raamistikus tegeleb paljude nende teemadega, mis ka teile muret teevad. roomade teema on üks meie üheksast võtmeteemast ja mis puudutab põgenike kaitset, siis kas see on üks valdkond, millega Põhiõiguste Amet äh, tegeleb väga põhjalikult. me koostame igakuuseid ülevaateid põgenike olukorrast üheksas Euroopa Liidu liikmesriigis, mis hõlmab äh, ka Rootsit, Prantsus-, teist riike. nüüd äh, räägiti ka digitaalsest lõhest, mis, millele vastame kirjalikult, nagu juhataja ütles. ma saan aru, et aeg saab otsa, igal juhul suur tänu teie märkuste eest ja vastame kirjalikult, kui saame kõikide saadikute nimed. jah, me edastame teile kõikide nimed. igal juhul suur tänu, ma vabandan, et pidime siin nii lühidalt tegema, see on tõesti oluline teema ja suur tänu osaluse eest. aga ma tahtsin, et kõik sõnasoovijad saaksid ka oma küsimuse esitada ja aitäh teile suurepärase ettekande eest. nüüd Lähme seitsmenda punkti juurde, arvamuste vahetus volinik Veera Jurovaga, kes on õigus tarbeküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik. ja nemad tulevad siis siia ette. Um, ma alustan sissejuhatusega siis, kui nad kohale tulevad. aga tuletan meelde, et komisjon tegi ettepaneku, mis puudutas Privacy Shield äh, kasutavust seos ja kooskõla Euroopa Liidu ja USA andmekaitseraamistikuga ning äh, lähtuti siis reeglist sada kuus. libe koordinaatorid käsitlesid seda teemat neljandal juulil ja volinik Jurva lahkesti nõustus meie komisjoni sellest teavitama ja tuletan meelde, et libe koordinaatorid kohtuvad kohe pärast eh, tänast koosolekut, et eh, arutada, arvestades eh, voliniku märk-, ettekannet, kuidas nüüd edasi tegutseda selles vallas. aga ma teen siinkohal väikese pausi, kuni volinik saab istetud If you want to take this time just to indicate. ja andke märku, kes sõna soovib, siis saame selle juba praegu kirja panna. To do that we can do it. ja siis saame koostada sõnasoovijate nimekirja, nii et andke palun märku, kas te soovite sõna. palun andke selgesti märku nii, meil on nüüd äh, kolmveerand tundi selle teema jaoks ja ma palusin, et äh, volinik ka arvestaks sellega, sest äh, seitse-kaheksa inimest on soovinud küsimusi esitada. ja nagu me teame, siin komisjonis nelikümmend viis minutit ei ole väga palju aega. ja palun, Veera. ja nüüd saabki volinik sõna, palun. Mr President, honorable members of austatud esimees, head kolleegid, parlamendiliikmed, mul on väga hea meel olla siin erikordseks arvamuste vahetuseks Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kokkuleppe Privacy Shield seoses. see puudutab eh, eraeluliste andmete ülekandmist kommerts- ja muudeks kasutusteks ning see on palju ulatuslikum kui Safe Harbor kokkulepe, mille, mida Euroopa Kohus hiljuti käsitles. komisjon on põhjalikult hinnanud seda kokkulepet ning oleme seisukohal, et see tagab kõrgel tasemel andmekaitse. reedel toetasid liikmesriigid ülekaalukalt selle sõlmimist. viimased kolm aastat oleme töötanud pingsalt koos Ameerika kolleegidega novembrist kaks tuhat kolmteist pärinevate suuniste alusel ning eelmise aasta oktoobrist Euroopa Komisjoni Schlems otsuse valguses. Euroopa Komisjon on veendunud, et need kriteeriumid ja, ja suunised on uue kokkuleppe juures, puhul täidetud ning safe harbor puudused kõrvaldatud olen kuulanud väga tähelepanelikult Euroopa Parlamendi seisukohti ning samuti ka teiste sidusrühmade seisukohti ja Euroopa Komisjon on üritanud neile vastu tulla, kus võimalik. parlamendi resolutsioon seoses andmekaitseasutustega on andnud põhjust teha märkimisväärseid muudatusi selles kokkuleppes ning mis me siis oleme saavutanud? kõigepealt andmete masskogumine on olnud väga oluline küsimus meie aruteludes Ameerika Ühendriikidega ning oleme saanud täiendavaid tulemusi sellega seoses. oleme saanud kinnituse Ameerika Ühendriikidelt seoses äh, turvaklauslite ning piirangutega. see tähendab, et nüüd on selge, et masskogumist võib kasutada ainult erandkorralistel juhtudel, kui ei ole võimalik konkreetse kahtlusaluse kohta andmeid spetsiifiliselt koguda ning teiseks isegi siis kasutatakse filtreid ja muid vahendeid selleks, et minimeerida kogutavaid andmeid. ning kolmandaks, see puudutab üksnes murdosa sideandmetest, mis üle interneti liiguvad. Need lubadused võimaldavad Euroopa Komisjonil võtta seisukoha, et Ameerika Ühendriikide luureasutused andmete osas, mis Euroopa Liidust saadetakse, jäävad selle piiridesse, mida võib pidada vajalikuks ja proportsionaalseks. ning see on mõõdik, mida me peame rakendama selleks, et tagada sisuliselt võrreldav kaitsetase, mida nõuab Euroopa Kohus. nii palju siis masskogumisest. teiseks, ombudsmani mehhanism. olen saa-, oleme saanud ameeriklastelt lubaduse, et põhimureküsimusi, mille on tõstatanud Euroopa Parlament ja teised sisurühmad, arvestatakse. ma märgin, et ka osad teist olid kaasatud Riigidepartemanguga peetud aret-, aruteludesse ning see aitas meil nendes küsimustes edasi liikuda. mis me siis saavutanud oleme? kõigepealt oleme saanud Ameerika Ühendriikidelt kinnituse, et et ombudsmani institutsioon tuleb sõltumatu funktsionaalselt. meile on selgelt lubatud, et lisaks eh, sõltumatusele luureasutustest saab ombudsman teostada oma volitusi ka ilma muude mõjutusteta, mis võiks tema analüüsi objektiivsust kallutada. teiseks, oleme selgitanud, kuidas hakkab toimuma ombudsmani koostöö äh, teiste järelevalveasutustega Ameerika Ühendriikidel, millel on uurimisvolitused. oleme saanud selgeks, et eh, info ombudsmani volituste teostamiseks peab talle olema kättesaadav ja info samuti selleks, et vastata mingi kaebuse esitanud isikule. ning eh, olete kursis, et riikliku julgeolekuga seotud kaebuste esitamise võimalused on piiratud ning seetõttu eh, ja seda mitte ainult Ameerika Ühendriikides, vaid ka Euroopa Liidus ja seetõttu me olemegi täiendavat kaebuste esitamise mehhanismi nõudnud ning nüüd on meile lubatud niisugust mehhanismi kõigi kommertsülekannete suhtes ja kõigi isikuandmete suhtes. muuhulgas ka andmeülekannete suhtes, mis eh, tuginevad eh, tüüpilistele lepingu tingimustele andmete ülekandmise kohta. see on oluline õiguskindluse tagamiseks kõigi andmevoogude osas, mis liiguvad Ameerika Ühendriikidesse. ombudsmani institutsioon on ameeriklaste jaoks märkimisväärne uuendus, see on esimene kord, kui meil on loodud äh, selles valdkonnas äh, rahvusvahelisel tasemel kaebuste lahendamise institutsioon. nii et äh, ma paluksin teil äh, mitte mõista seda kohe hukka, enne kui see on läbi proovitud, vaid pigem kaaluda selle potentsiaalselt tugevaid külgi, et andke endale võimalus. ning äh, võimaldagem sellel süsteemil tõestada ennast praktikas. kolmandaks, andmete säilitamine. nüüd on meil kirjas Ameerika Ühendriikide ettevõtjatele selge kohustus kustutada isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks ning see on sarnane selle, nende sätetega, mis on meie praeguses andmekaitse regulatsioonis ja tulevases andmekaitse regulatsioonis. edasi, piirangud seoses andmete edasikandmisega, tagamaks, et äh, Privacy Shieldist ei saa mööda minna, nii et eurooplaste isikuandmed äh, saadetakse edasi teistele ettevõtjatele, kas Ameerika Ühendriikides või teistes riikides. viiendaks mis puudutab võimalusi isiku, üksikisikutele oma õigused maksma panna, siis on meie mm, adekvaatsuse otsuses nüüd kirjas, et enamus neid võimalusi on alternatiivid, mis tähendab, et üksikisik ei pea ammendama kõiki neid selleks, et õiguskaitse, teatud õiguskaitsevahendeid rakendada ning äh, umbes üheksakümmend protsenti nendest klassikalistest õiguskaitsevahenditest, näiteks äh, kustutamistaotlused või eemaldamistaotlused on lahendatud äh, vahetussuhtluses ettevõtjatega ning me ootame, et asi läheb nüüd ka samuti, ent tõenäoliselt veel lihtsamalt, sest me oleme hõlbustanud järelevalveasutuste voli-, tegevust selles valdkonnas ehk siis meie poolelt andmekaitseasutuste ning äh, and-, Ameerika poolelt äh, Föderaalse Kaubanduskomisjoni ja Andmekaitseorganisatsiooni volitusi. Ameerikas avaldatakse ka tarbijatele juhend ning äh, kuuendaks oleme saanud Ameerika Ühendriikidelt lubaduse aktiivselt teavitada Euroopa Komisjoni arengutest, mis võiksid ohustada Privacy Shield toimimist ja see annab oma panuse ka iga-aastasesse ühisülevaatesse, äh, äh, raportisse, mis, nagu te mäletate, puudutab kõiki raamistiku aspekte, muuhulgas ka riiklikku julgeolekut ja õiguskaitsemehhanismide toimimist ja nende hulka kuulub ka ombudsmani mehhanism ning see, siia kaasatakse nii Ameerika Ühendriikide poolelt kui ka Euroopa Liidu poolt pädevad asutused, nagu näiteks meie andmekaitseasutused. oma analüüsi tulemustest teavitame Euroopa Parlamenti ja Nõukogu ning olen avatud ka Euroopa Parlamendi laiemalegi osalusele selles protsessis, võib-olla saaks Euroopa Parlament määrata omalt poolt kellegi, kes osaleks siis selles Privacy Shieldi ülevaatamises. ning olen rõhutanud, et Safe Harbor ja Privacy Shield vahe seisneb selles, et Privacy Shield on dünaamiline protsess, mille üle teostatakse regulaarset järelevalvet. ning ma võin teile kinnitada, et seda hakatakse tegema nõuetekohaselt nii siin kui sealpool Atlandi ookeani lisaks kinnitab seda tugev äh, peatamisklausel, mida me võime kasutada, kui meile tundub, et Ameerika Ühendriikide ettevõtjad või riik ei täida oma kohustusi. oleme varasemast äh, näinud, et me, meil ei tasu jätta oma adekvaatsuse otsust hallitama või kopitama kuskile sahtlisse, vaid meil on kohustus tagada, et kolmas riik, kellega me leppe oleme sõlminud, jätkaks oma kohustuste äh, järgimist meiega samaväärse meie inimeste andmete kaitse tagamisel. Privacy Shield tagab meile reaalsed soodustused, aga nendega käib kaasas ka konkreetne vastutus. lisaks on adekvaatsusotsuses selgelt kirjas, et me hindame Privacy Shield leppest tulenevat kaitset pärast seda, kui jõustub üldine andmekaitsemäärus Euroopa Liidus. kokkuvõtteks. muudetud Privacy Shield kokkulepe näeb ette rangema regulatsiooni Ameerika ettevõtjatele selles, mis puudutab nende poolt isikuandme, meilt saadavate isikuandmete kasutamist teiseks aktiivse Ameerika Ühendriikide ametiasutuste poole, poolt järelevalve kolmandaks, kaebuste esitamise võimaluse, muuhulgas ka riikliku julgeoleku küsimustes, neljandaks, kinnitused seoses piirangutega ja turvaklauslitega, mis puudutavad andmete kogumist, muuhulgas ka õiguskaitseorganite jaoks vajalikel eesmärkidel ning viiendaks, regulaarsed järelevalve või ülevaatamiskohtumised ja analüüsid. Privacy Shieldi on on tugevdatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja artikkel kakskümmend üheksa töörühma nõudmistele. see vastab Euroopa Kohtu Schlemms otsusele ning seda toetavad liikmesriigid. meie analüüsi põhjal tagab Privacy Shield meie andmekaitsenormidele vastava andmekaitse. ma loodan, et kui te olete need dokumendid läbi lugenud, siis te minuga nõustute ning usun, et meil on praegu kätte jõudnud aeg teha otsus ning äh, siis katsetada Privacy Shield raamistiku praktikas. selle raamistiku toimimine praktikas on väga oluline Euroopa majandusele, nii ettevõtjatele, eriti meie VKE-dele, ja iseäranis veel tarbijatele, kes, kes paljuski tuginevad oma võimalusele saata andmeid Ameerika Ühendriikidesse. see tagab äh, õigusliku lünga täitmise, mis jäi, äh, kui kaheksa kuud tagasi tunnistati tühiseks safe harbor mehhanism ning tagab lisaks meile õiguskindluse ka ettevõtjatele. Euroopa Parlament on mänginud väga olulist rolli selle arutelu edasiviimisel viimastel aastatel üleatlandiliste andmevoogudega seoses ning tahan teid selle eest tänada ja kutsun teid üles jätkama koostööd minuga, et see raamistik edukalt toimima saada. aitäh! Um, suur tänu! ja annan sõna siis kolleegidele selles järjekorras, nagu nad äh, sõnasoovi näitasid, ma äh, loodan, et suudate hoida oma sõnavõtud lühidana. palun proua Sipul kõigepealt suur tänu. ma mõistan, et komisjon tahab seal kõige ühele poole jõuda veel enne, kui toimuvad valimised äh, Ameerika Ühendriikides ja ma ei saa ka öelda, et ei oleks toimunud teatavaid parandusi, mis puudutab näiteks massilist andmete kogumist või ombudsmani sõltumatust, aga küsimus on selles, kas sellest piisab või kui kui see läheb kohtu ette, siis äh, kas juhtub sellega sama nagu safe harboriga? mina keskenduksin kolmele küsimusele. esiteks, kahekümne üheksanda artikli töörühm on välja toonud mitmeid kriitikapunkte, eriti mis puudutab siis majanduslikke või ärilisi aspekte minu teada ei ole siin vahepeal midagi muutunud, aga võib-olla saaks volinik midagi selle kohta öelda. teiseks, Privacy Shield lähtub äh, tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta direktiivist, mis praegu kehtib äh, ja muidugi ka uue, nüüd tuleb meile ka uus andmekaitsepakett, kas see tähendab siis, et äh, paari aasta pärast on see siis veel kooskõlas uue andmekaitsepaketiga? ja siis veel nõukogus on laialdane heaks kiid, kuid mitte kõigi poolt sellele dokumendile. ma olen kuulnud, et kaks liikmesriiki on esitanud avalduse. kas te saaksite öelda, mis on selles avalduses kirjas ja võib-olla saate selle meile ka juurdepääsetavaks teha? aitäh selle lühikese ja konkreetse sõnavõtu eest. palun, härra Foss. suur tänu, härra esimees. kõigepealt suur tänu volinikule et äh, olete taas äh, meile andnud sellise ülevaate. nüüd Rahvapartei fraktsiooni jaoks on muidugi ole, on muidugi oluline, et need kolmteist soovitust, äh, mille komisjon on esitanud, et need, need meile juba tollal ei tundunud piisavad. me tahtsime vaba andmete äh, vahetust ja kõike seda on arvesse võetud. samuti oli meile oluline parem tasakaal konkurentsi tingimuste eh, puhul Euroopa Liidu ja USA jaoks kõrgemad andmekaitse nõuded ning suurem õiguskindlus. mulle tundub, kõik need eesmärgid on saavutatud ja sellepärast suur tänu teile äh, et vähemalt need eesmärgid, mis meie siin oleme endale seadnud, on tõepoolest nüüd ka saavutatud. muidugi olukord ei ole ideaalne, turg ei ole ideaalne, natuke jääb midagi alati puudu, aga üleüldiselt tahan öelda, et meie seisukohast Privacy Shield tegelikult täidab seda eesmärki, mida me alati so lootsime saavutada safe harbori parandamisega ja minu meelest on meil ka üsna hästi õnnestunud ehm, siin võtta arvesse nii põhiväärtusi, ettevõtete huvisid, eh, vabandust, põhiõigusi, ettevõtete äh, huvisid. nii et sellega saame olla päris rahul. nüüd Euroopa kohtu nõudmised, et vaja on järelevalvemehhanismi ma usun, et ka siin on tehtud edusamme võrreldes esimese ettepanekuga, et on võimalik kasutada ka õiguskaitsevahendeid, ka juurdepääs neile on nüüd parem ja samuti, mis puudutab andmete saamist äh, avaliku sektori ametiasutustelt, siis ka seda on piiratud, nagu kavas oli. meil on äh, olnud pidevalt suuri probleeme selle laialdase massilise andmete kogumisega, mis puudutab äh, andmeturvalisust äh, ning äh, läbirääkimised on olnud väga keerukad selles vallas, nii et mul on, minu meelest on siin väga õigesti sellele lähenetud. kas te saaksite ehk veel konkreetsemalt välja tuua, millised on iga kodaniku võimalused saada õigusabi? minu küsimuse taustaks on see, et et ma näen, et siin on nimetatud äh, alternatiivset äh, vaidluste lahendamise äh, mehhanismi, et kuidas erineb see Privacy Shieldi paneelist? minu meelest on oluline siin avada võimalus kodanikule tõesti neljal-viiel erineval viisil oma õigusi kaitsta ma arvan, et see on õige lähenemine ja me oleme õige teel, nii et suur tänu selle eest. aitäh, proua Intvelt, palun. okei okay,, thank you um... Uh.... aitäh. suur tänu, volinik. ma arvan, et on täiesti selge, et esitatud ettepanek või võib-olla see esitatud kokkulepe on parem kui safe harbor aga küsimus ei seisne ju tegelikult selles. küsimus on selles, kas see on piisavalt hea. ma kuulasin eelkõnelejat ja mind äh, natuke üllatas härra Fossi hinnang, selle ta on ju ise jurist. siin ei ole ju mingisugust, äh, siin ei ole mingisugust tasakaalu või mingisugust piiri õiguse sätete ja ettevõtete huvide vahel, kõik peavad äh, õigussätetes kinni pidama ja meil on siin Euroopa Kohtu arvamus, see on kõige kõrgem kohus Euroopas, nii et nende arvamus on see, mis loeb. ja ma arvan, lugupeetud volinik, et meie, meie arvamus on siin erinev. mina ei ole jurist, ma ei saa siin oma hinnangut äh, selles mõttes anda, aga ma ei ole veendunud, et see oleks veegi kindel. ma olen kindel, et härra Schrems või, või mõni teine kodanik võib selle vastu kohtusse minna. ja me tahame anda kindlust härra Foss oma ettevõtetele, oma kodanikele. me ei anna aga neile sellega kindlust, vaid see olukord jääbki niimoodi ebakindlalt õhku küsimus on selles, et kui meie peame nüüd seda standardiks, kas me oleme siis nõus äh, ka teistele olulistele äripartneritele nagu Hiinale ja Venemaale andma samasugused võimalused. ma ei ole päris kindel, kas me tahame, tahame nendega ärikokkuleppeid sõlmida täpselt samadel tingimustel. nüüd siin on esitatud juba mitmeid küsimusi, mina ootan endiselt küsimust vastusele, et milline on nende tagatiste õiguslik staatus, mis on antud, sest et praegu on siin kõik tegemist äh, presidendi dekreediga või, või äh, sellise äh, ausõnaga, kui, kui tõepoolest Ameerika Ühendriigid on nõus, siis miks nad ei ole valmis vastu võtma õigusakti ja andma meile täielikku õiguslikku kindlust, nii et äh, see on see küsimus, mis vähendab usaldust. nüüd ombudsman Euroopa õigustik näeb ette, et ombudsman peab olema sõltumatu, minul on väga tugevad kahtlused selles osas, kas ta seda on. kõigepealt sellepärast, et ameeriklased ei nimetatud ombudsmaniks, vaid vaid rahvusvahelise informatsioonitehnoloogia diplomaatia vanemametnikuks no hea küll, diplomaatias ei kõla väga sedamoodi, et, et kodanikud võiksid tema poole pöörduda oma õiguste kaitseks ma ei ole kindel, võib-olla esimees saab kinnitada või ümber lükata seda, mida ma olen kuulnud, nimelt et see tulevane ombudsman ei, ei ole nõus tulema Euroopa Parlamenti ja selgitama, milles tema ülesanded seisnevad no,. see oleks aga väga oluline, et luua usaldust. nüüd andmete massiline kogumine. ma arvan, et äh, siin on tehtud muudatusi, mis tegelikult äh, ei ole mingeid, sellesse põhiküsimusse mingit muudatust toonud. ja me peame endalt küsima, me oleme just vastu võtnud uue seadusandluse. kas me tahame vastata neile standarditele või me ei võtagi iseennast kuigi tõsiselt ja lähme libiseme sellest lihtsalt üle? ja veel üks märkus. Te ütlesite, et on vaja läbi viia ühis, ühisläbi vaatamine, ma arvan, see ei ole tegelikult hea mõte, kuigi see on hästi, kuigi kavatsused on head, sest et see tähendaks, et meie oleksime siis seotud konfidentsiaalsusnõudega, me ei saaks enam järelevalvet teostada minu kogemus siin kojas näitab, et kolleegid, kas me oleme kunagi tegelikult tõstnud järelevalvet näiteks Fifty ehm, ehm, kokkuleppe ja muude selliste kokkulepete puhul, kus me tegelikult peaksime järelevalvet tõstma, me ei tee seda kunagi. nii et ma arvan, et me ei peaks äh, seda ühise läbivaatamist mitte selles osalema, vaid me peaksime tõstma järelevalvet selle üle aitäh, kolleegid. mul oleks hea meel, kui me saaksime kõigile neile küsimustele vastata, aga võtke arvesse meie, meie ajapiiranguid. Jan Albrecht, palun. okei okay.. okei okay,, I go um,. Thanks uh.... aitäh suur tänu selle ülevaate eest ja komisjoni töö eest, mis on ära tehtud pärast seda, kui kohus kuulutas safe harbor kokkuleppe kehtetuks. ehk siis äh, annuleeris selle täielikult, see tähendab, et äh, viisteist aastat tegelikult tegutseti ebaseaduslikult, mis puudutab siis äh, Euroopa kodanike andmete edastamist Ameerika Ühendriikidesse ma arvan, et see näitab, me peame nüüd taastama oma kodanike usalduse. et nende, nende andmed on tõepoolest tõhusalt ja õiguspäraselt kaitstud ja nad saavad usaldada seda. nii et on täiesti õige, et küsimus ei ole parandustes, mille, mida nüüd pakutakse, vaid küsimus on selles, kas see on vastavuses nende põhimõtetega, mis on Euroopa õiguses sätestatud, nii nagu on seda tõlgendanud Euroopa Kohus. ja on väga tõsiseid kahtlusi selles, kas see uus otsus vastab neile tingimustele. mitmed aspekte on siin juba välja toodud, ma ei hakkaks kõike kordama, aga eriti, mis puudutab andmete kogumist muidugi, siis äh, minu meelest ei ole siin selles otsuses piisavalt selgelt välistatud see andmete massiline kogumine on selge, et et ei koguta igasuguseid andmeid, eks Ameerika kodanike andmeid kogutakse palju väiksemal määral kui teiste andmeid. nii et äh, muidugi võib siin öelda, et hea küll, me ju ei kogu kõike või äh, jätavad välja, ütleme, ühe protsendi neist andmetest, mida oleks võimalik koguda, siis võivad nad küll väita, et me ei kogu päris kõike, aga fakt on see, et et see diskrimineerib ikkagi Euroopa kodanikke. ja siis veel põhimõtteliselt siin vahetatakse lihtsalt lubadusi, aga meie jaoks on siin väga oluline see, et Euroopa Kohus on öelnud, et Ameerika Ühendriikide õigus ei ole piisav oma praegusel kujul ei ole samaväärne Euroopa Liidu andmekaitseseadustega ja Ameerikas, e-, Ühendriikides ei ole mitte midagi muutunud selles osas. ja kui nüüd öelda, et hea küll, proovime ikkagi, sest et äh, teatud parandusi on tehtud, siis minu meelest sellest järeldub ka, et äh, kui seda lihtsalt testida, äh, siis see tähendab, et see ei peaks kehtima igavesest asjast igavesti, vaid peakski ütlema, et hea küll, me ei ole veel oma eesmärgini jõudnud, me katsetame seda, aga ainult teatud piiratud aja jooksul ja pärast andmekaitse üldmääruse jõustumist peame pidama läbirääkimisi ja leidma parema lahenduse. teisiti ei saa seda teha ja see võib olla ka asjad piiratud meil ei ole või Ameerika Ühendriikides ei ole erasektorile jätkuvalt üldisi andmekaitsereegleid ja see on olnud kaaluseks teemaks, et kui äh, Euroopa Parlament lükkas tagasi Safe Harbori ähm, kokkuleppe ja nüüd meil ei ole endiselt mitte, mitte mingisugust muutust äh, selles vallas. et kui Ameerika Ühendriikides seal midagi toimuks ja tõepoolest ka kodanikuühiskond äh, USA-s soovib, et meie oleksime siin esirinnas, et meie äh, seaksime siin standardid Atlandi-üleste suhete vallas, siis me peaksime seda tegema, peaksime seda mõjuvõimu kasutama ja meil peab olema selge ajapiirang, et oleks selge, et tegemist ei ole lõpliku otsusega. vastasel juhul ma olen tõesti veendunud, et see läheb jällegi kohtu ette ja me kaotame veelgi rohkem oma kodanike usaldust. aitäh! Äh, proua Endvelt, mis puudutab äh, proua Veli-, tulevast äh, ombudsmani, siis jah, selline see üldine küllakutse talle küll esitati, aga mitte formaalselt, ma tahtsin seda selgitada. Eh, hea küll, aga kas sellisel juhul me võiksime sellise ametliku kutse esitada? ja me arutame seda koordinaatoritega. nüüd härra Kõõgõpp, ei vabandust, härra Albrecht, kas soovisite veel? ei, härra Kõõgõpp, palun. First of all, mikrofon, palun. suur tänu, volinik, et olete täna siia tulnud. ma usun, et parlamendis on küll mõningaid fraktsioone, meie liikmed ei ole kunagi rahul ühegi tulemusega, kui tegemist on kompromissiga Euroopa Liidu ja kolmanda riigi vahel, siis eh, tahan siiski öelda, mina olen jurist, mina arvan, et härra eh, Fossi märkused juriidilisest eh, seisukohast olid mõistlikud, aga meie fraktsioon arvab, et me peame siin vaatama äh, laiemat pilti, vaatama seda, kuidas Privacy Shield äh, mõjub positiivselt majandusele, äh, kodanike andmete kaitsele ja me peame mõtlema selle positiivsele mõjule, mis sellel on VKE-dele. sest et nemad on, nemad saavad väga suurt kasu just Privacy Shieldist ja neist andmekaitseseadusest. me peame muidugi äh, Ähm, mõtlema siin ka ombudsmani teemale. ja, äh, ja muidugi siin objektiivsuse küsimused on, on midagi sellist, mida ei selliselt kõrvale heita. nüüd ähm, edasikaebamisvõimalused, siin on erinevad variandid, mida saab kasutada, see on minu meelest väga oluline. siis Ehm, punkt sada nelikümmend kuus, kus on eh, ette nähtud eh, siis iga-aastane ähm, läbivaatamine, see on ka väga oluline. ma kindlasti ei, ei tahaks ka neid ähm,, neid presidendi käskkirju lihtsalt ähm, täiesti äh, ebaoluliseks nimetada, need on, need on väga olulised, neil on väga, väga oluline ähm, õiguslik staatus, see ei ole lihtsalt äh, ausõna. nüüd ähm, parlament on olulisi edusamme teinud äh, alates maist, mis puudutab äh, siis seda õiguslik, kui poolt edasikaalumise võimalusi, ma arvan, et me peaksime siin tõesti edasi liikuma, sest selles oleks suur kasu meie kodanikele ja, ja ettevõtetele. me ei saa lihtsalt loota, et Euroopa Liidu õigussätted lihtsalt võetakse üle rahvusvahelistesse kokkulepetesse me peame natukene siin oma idealismi tagasi tõmbama ja lä lähenema pragmaatiliselt. volinik, suur tänu, et siin olete, ma arvan, et olete ära teinud väga tubli töö väga keerukat, väga keerukas olukorras ja minul igal juhul ei ole täna teil rohkem küsimusi, aitäh. proua Erhard, palun. ma pean ütlema, et see tänane menetlus on natuke kummaline. et äh, et siis esimees saadab teile kirja, et teie siis oleksite nii lahke ja oleksite valmis tulema siia ähm, tulemustest räägima, milline on siis lõplik tulemus. meie ähm, me oleksime tegelikult nagu lootnud, et seda, teete seda ka varem ja me oleksime ka soovinud, Euroopa Parlamendil on rohkem võimalusi oma vastuväiteid esitada, milleks meil on õigus see kõik on natukene ülepeakaela toimunud äh, meie jaoks, äh, see, meile see ei sobi, äh, tahan seda väga selgelt öelda, ka koordinaatorid arutasid seda väga tuliselt ja minu meelest see ei ole vastuvõetav viis, kuidas selle teemaga tegeleda, teate, tegemist on väga vastuolise teemaga, meid tuleb tõsiselt võtta ja mul oleks väga hea meel, kui, kui teie võtaksite meid ka sama tõsiselt kui meie ise ennast ja me ei peaks siin äh, õnnitlema neid ainult äh, selle puhul, et te üldse olite valmis tulema. nüüd, kui vaadata seda läbirääkimistulemust, siis, siis äh, see on ausalt öelda pettumust tekitav ja, ja näeb küll kena välja, aga tegelikkuses ei ole Privacy Shield sugugi nii, nii kena, kui tundub. siin ei kaitsta kodanikku ei erinevad äh, julgeolekuametitest Ameerika Ühendriikides, no hea küll, sellega me oleme äh, juba harjunud. nüüd, mis puutub ombudsmani, siis härra Kerri ütles väga selgelt, ta on kirjutanud, see on ka lisas kirjas, et äh, et ombudsmanil puhul ei ole üldse vaja ette näha mingisugust õiguskaitsevahendit. kogu see menetlus on väga ebaselge, väga ebamäärane ja ka järelevalveasutuse võimalus tundub mulle ka tõesti spekulatiivne. ja lõpetuseks midagi, mis on väga selge, sellele on väga pikalt arvatud, midagi ei ole muutunud. nimelt, et see kaitse kehtib või noh, see, mida siin kaitseks nimetatakse, et see siis kehtiks ainult Euroopa kodanikele. ja see läheb vastuollu Euroopa õigusega. nii et siin ei ole mitte midagi head jah, võib küll öelda, et äh, oleks tore minna suvepuhkusele ähm, äh, siis äh, heal meelel ja, ja, ja üksmeelel, aga see ei ole nii ja meie fraktsioon leiab, et see ei ole mitte kuidagi kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega. suur tänu, härra Boni ja proua Komov, olite valmis mitte võtma sõna, et me jõuaksime siiski äh, oma ajapiirangutest kinni pidada, nii et ainult härra Lopes Aguilar, palun väga lühidalt. aitäh. mitmeid minu mureküsimusi on siin ka juba välja toodud, aga mida mina tahaksin öelda, on see, et jah, tuleb tunnistada, et on tehtud edusamme võrreldes varasema Safe Harbori ettepanekuga, esiteks Äh, siis ikkagi jäävad küsimused, esiteks, kui palju tegelikult sõltub siin Ameerika presidendi käskkirjade tegelikkusest, tõhususest, kas need saavad tagada, et see skeem toimib, võttes arvesse, et presidendivalimised on ees ja kõik võib väga palju muutuda Ameerika Ühendriikides, kui meil ei ole siduvat uut seadust, mille oleks vastu võtnud mõlemad kongressikojad, siis sõltub kõik presidendi tahtest, et see tõesti oleks jõus. nüüd teiseks, Euroopa Kohtu otsus püüab tagada, et Euroopa õigust tõlgendatakse Euroopa põhiõiguste harta valguses, kuid Euroopa õigus on muutumas. uus andmekaitsepakett jõustub peagi. kui suur osa sellest ähm, äh, mõjutab ka selle uue skeemi toimimist? ma tahaksin neile küsimustele vastust, aitäh. aitäh, kolleegid, teie mõistmise eest, et mahutasid oma küsimused sellesse vähesse aega, mis meil oli. palun volinikku vastaksite. For... aitäh teie märkuste ja küsimuste eest. alustan proua Sippeli küsimustega. ta artikkel kakskümmend üheksa töörühma soovitusi arvestasime ja minu suureks üllatuseks oli see keerulisem isegi kui riikliku julgeoleku osas esitatud soovituste arvestamine, aga see on vähemalt, see on minu arvamus loomulikult läbirääkimiste sellest faasist. nii et andmete säilituse osas, edastamise osas arvestasime soovitusi ning veensime Ameerika poolt ka Euroopa Majanduspiirkonna riike lülitama sellesse kaitseraamistikku Norra, Liechtenstein ja Island ning äh, ka iga-aastasesse läbivaatamisse, selle raamesse tõime automaatsed otsused sisse ning selgitasime ka õiguskaitsevõimalusi kodanikele. nii et äh, usun, et kõiki olulisi soovitusi me arvestasime ning kõike seda on võimalik äh, näha praeguses adekvaatsusotsuse tekstis. adekvaatsusotsus ning sellega seotud dokumendid lähtuvad loomulikult üheksakümne viienda aasta direktiivist, sellepärast et ja vabandust, et ma nüüd äh, natuke juriidiliselt lähenen siin, aga me otsisime lahendust, mis tagaks eurooplaste isikuandmete kaitse praeguse kehti-, praegu kehtiva raamistiku kohaselt ja see kehtiv raamistik tugineb direktiivile. loomulikult on teil õigus, et me ei saa sulgeda silmi tõsiasja ees, et et äh, üldise andmekaitse määruse rakendamise tähtpäev kukub varsti, kahekümne viies mai kaks tuhat kaheksateist. ning mõned teist äh, mainisid seda, härra Jan Albrecht ja mitmed veel. nii et me peame selle asja õigesti paika saama, sest adekvaatsus ja adekvaatsusotsus praegu tegelikult juba kajastab neid äh, karmistuvaid nõudeid direktiiviga võrreldes, näiteks mis puudutab andmete edastamist ja andmete säilitamist aga me peame siis, no mitte olema just edasipüüdlikud, aga, aga piisavalt tugevad ja reaalsust arvestavad selleks, et hoida survet Ameerika poolel. ning me teatasime neile juba, et Euroopa Liidu jaoks on andmekaitsemäärus sisuliselt revolutsiooni sarnane muutus andmekaitse valdkonnas ning Ameerika partnerid mõistavad seda ma äh, lähenen sellele nüüd puhtpraktiliselt, et me töötame lähtuvalt äh, praktilistest rakendusdokumentidest andmekaitsemäärusega seoses, mis on suunatud kodanikele ja ettevõtjatele ning äh, selle pinnalt teeme koostööd andmekaitseasutustega, mis mis, kus siis töötavad inimesed, kes mõistavad igapäevast andmekaitset, mõistavad riske ja ohte ning teeme koostööd nendega esimese ja teise äh, ühisülevaatuse ajal. esimene suvel tuhat, äh, kaks tuhat seitseteist, teine suvel kaks tuhat kaheksateist ning äh, töötame Privacy Shieldiga selles plaanis, et seda vajadusel täiendada ja parandada, aga me peame mõistma, et me räägime privacy shield'ist siin just sellest aspektist lähtuvalt, mis puudutab õiguskindlust ettevõtjatele ning seadusandlus, sest võib juhtuda niimoodi, et kui me tahame midagi head ja kirjutame mingi normi, siis võivad sellel olla negatiivsed tagajärjed. nii et selles mõttes me peame hoidma kogu aeg seda ees, õiguskindluse eesmärki silme ees ja samas äh, otsima võimalusi parandada Privacy Shieldist lähtuvalt andmekaitse. nii et see on seotud üldise andmekaitse määrusega, see on asjasse puutuv paratamatult, meil ei olegi teist võimalust. ning eh, see on nüüd juriidiline arvamus. et kui meil on kohustus tagada sisuliselt samaväärne kaitse isikuandmetele Ameerika Ühendriikides kaitse, mis on samaväärne Euroopa regulatsiooniga, mis kehtib, siis kui meil määrus jõustub, siis me peame niikuinii seda olukorda uuesti analüüsima, kui meil uus regulatsioon kehtima hakkab. ja sellega hakkamegi tegelema esimese ja teise ühisläbivaatamise vahel. ning ma luban teile kohe, et me ei kavatse mingil juhul lihtsalt silmi sulgeda ja jätka, ja lasta asjadel samamoodi edasi minna. mis puudutab liikmesriikide hääletamist, siis eh, neli või, või kuus liikmesriiki tõesti olid erapooletud ning deklaratsioonid tehti või avaldused, lisaavaldused esitati Ame-, eh, Prantsusmaa ja Saksamaa poolt. ja kes ütlesid järgmist, et, et nad aktsepteerivad praegust redaktsiooni neil on teatud mured sellega seoses. aga nad on nõus seda praktikas järgi proovima. et näha, kui hästi seda on võimalik rakendada. nii et nad vaatavad juba selle Privacy Shield esimese toimimise aasta, aastale ette ning ootavad selle hindamistulemusi mis on minu hinnangul see tee, mida me kõik peaksime minna, minema aitäh härra Vossile positiivse hinnangu eest. loomulikult pidime tasakaalustama kahte olulist prioriteeti, ühelt poolt siis eh, julgeolek ja teiselt poolt eraelu kaitse. me ei saa seda kuidagi eirata ning eh, Sofi Inteltile vastan, et loomulikult ei ole küsimustki, et seadust tuleb järgida aga rõhutan, et me loome siin täiendavad nõuded, mis tulenevad seadusest ettevõtjatele ja need tingimused ja nõuded ja, ja eraelu kaitse põhimõtted, mida ettevõtjad peavad järgima, kujutavad endast täiendavat regulatsiooni kihti. ja ja seetõttu me peame nüüd hakkama mõtlema, mis on rakendatav, mis on aktsepteeritav, mis on teostatav ettevõtjatele ja mõned teist mainisid, et me ei kirjuta seda regulatsiooni tasandit mitte suurtele ettevõtjatele esmajoones, vaid pigem just VKE-dele, kes peavad seda uut regulatsiooni hakkama rakendama eh, ja kellele ei tohiks lasta langeda ebamõistlikult suurel rakendamiskoormusel mis puudutab masskogumist ja täiendav õiguskaitse, kas meil on aega veel? siis äh, õigupoolest. on meil kõigepealt kaebeõigus ettevõtjale, mis statistika kohaselt äh, siis millest piisab üheksakümnel protsendil juhtudest. edasi on alternatiivne vaidluste lahendamise menetlus ja võimalus kohtusse pöörduda, aga meie loomulikult soovitame pöörduda andmekaitseasutuse poole. kõige keerulisem olukord tekib siis, kui andmed on edasi, on üle kantud Ameerika Ühendriikidesse ja kaebus suunatakse nende andmete impordijale Ameerika Ühendriikides, kes on väljaspool Euroopa andmekaitseasutuste jurisdiktsiooni ja siis on võimalik kasutada Föderaalse Kaubanduskomisjoni nii-öelda teenust, kui ma nii võin väljenduda. ning äh, nende ülejäänud juhtumite puhul, mida viieteist aasta jooksul on olnud neli, suunatakse nad äh, vaidluste lahendamise paneelile kus siis me oleme kokku leppinud ameeriklastega, et Euroopa andmekaitseasutused võivad tagada Euroopa kodanikele tehnilise toe, eh, samuti juriidilise toe ning eh, võimaluse kasutada videokonverentsi taaskord andmekaitseasutuse toel ning eh, ma usun, et see vaidluste lahendamise paneel on siis nii-öelda viimase, viimane võimalus vaidlusi lahendada, milleni asi sageli just ei jõua. Eh, mis puudutab nüüd õiguslikku staatust, no loomulikult oleks parem, kui asi oleks kirjas seaduses, ma olen sellega päri. et praegu on meil kirjad, milles institutsioonid, mitte konkreetsed isikud, et isikud, kes on kirjadele alla kirjutanud, ei ole alla kirjutanud eh, füüsiliste isikutega, isikutena, vaid Ameerika administratsiooni esindajatena, ehk siis institutsioonid on võtnud päris kaugululatuvad kohustused endale. Privacy Shield vajaliku toimimise tagamiseks, et Euroopa, eurooplaste isikuandmed oleksid kaitstud. ning pärast valimisi, no valimised on alati teatud ebakindluse hetk, vaadakem kas või, mis Euroopas toimub aga tõenäoliselt peaksin piirduma ilmselt Ameerika Ühendriikidega oma jutus. loomulikult äh, valimistega kaasneb teatud ebakindlus, aga me ootame, et järjepidevus äh, mängib võimaliku ebakindluse üle, sellepärast et äh, väga kõrgel tasemel on need kirjad ja lubadused meile allkirjastatud. paljud küsimused olid suunatud ombudsmani institutsioonile. no meil õnnestus saavutada täpsustus ombudsmani volituste konkretiseerimise osas ning ombudsmani määratlemine sõltumatuna teistest riigiasutustest. ombudsman peab hakkama vastama kaebustele, ei tohi jätta kaebusi menetlemata, ombudsman peab, võib äh, siis saata inspektoreid või kasutada teisi äh, kanaleid ning peab vastama kaebajale. ning peab vastama, kas siis äh, olukord on õiguspärane või ei ole. ning äh, mis on siis nüüd see õiguskaitsevahend või mis oleks õiguskaitsevahend, mida saaks kasutada? oluline oleks, et ombudsmanil tuleks ka aruanne iga-aastase ülevaatamise raames ja nii see on, sest see annab meile võimaluse paremini hinnata, kuidas julgeolekuasutused toimivad ja kas on mingeid uusi probleeme. tegemist on nüüd instituudiga, mis luuakse selle Privacy Shield kokkuleppe raames. meil mingit midagi analoogilist Euroopa Liidus ei ole ja mina kavatsen loomulikult väga tähelepanelikult jälgida, kuidas see ombudsmani instituut toimima hakkab, sest see on midagi uut. aga usun, et me peaksime usaldama oma partnereid ning äh, siis hindama, kuidas see kõik toimima hakkab. proua Ernstile. meil ei olnud piisavalt aega siia uus menetlus sisse kirjutada ning äh, usun, et teavitasime parlamenti mõistliku aja jooksul kahepäevase viivitusega vabandust, et niisugune viivitus oli, aga ma kinnitan teile omalt poolt, et mina suhtun Euroopa Parlamenti väga tõsiselt, mitte ainult Liive komisjoni, vaid äh, ka teistesse kolme komisjoni, kus ma olen käinud äh, selgitamas meie tegemisi. loomulikult ei ole ma päris rahul selle tulemusega ja üritan omalt poolt teha kõik, et täita need lubadused, mis ma teile ja paljudele teistele inimestele ja institutsioonidele andsin. selles mõttes, et me hakkame tähelepanelikult jälgima, kuidas Privacy Shield toimib ja kui mingi oluline lüli jätab tegemata selle, mida ta lubas, siis me selle süsteemi peatame. aga mina usun, et see hakkab toimima ja me jälgime loomulikult ka muutusi Ameerika seadustes. juba analüüsime kahekümne kaheksandas presidendi direktiivis tehtud muutusi ja Freedom Actis tehtud muutusi muutustena õiges suunas. no loomulikult oleks hea, kui oleks selged seadused äh, ameeriklastel, aga noh, paraku nii kaugele asi veel jõudnud ei ole. aitäh, volinik! kolleegid, nagu ma ütlesin, tuleb meil kohe pärast praegust koosolekut koordinaatorite koosolek, mis puudutab just äh, seda küsimust. ning äh, vabandades nüüd majanduskomisjoni kolleegide ees seetõttu, et järgmise punkti algus on veidi viibinud, kutsuksingi nüüd need kolleegid, härra Ferber ja teised majanduskomisjonist siia poodiumile